go outside. Good morning everybody, uh, welcome to our uh, last. tere hommikust kõigile meie viimasele koosolekule enne suvepausi. ja alustame kohe. and-, avaliku sektori andmete taaskasutamise küsimusega, nii et palun, meil on ka raportöör siin. aitäh ümbersõnastamine avaliku sektori eh, andmete direktiivi kohta. Eh, siin on komisjon teinud juba päris hea ettepaneku, ettepanek seisneb siis selles, et eh, üha rohkem avaliku sektori andmetest, eriti dünaamilistest andmetest, mis siis kogu aeg muutuvad, oleksid kättesuudavad erinevatele rakendustele. see oleks suureks kasuks nii majandusele, tarbijatele kui ka ühiskonnale üldiselt. meie eesmärgiks IMCO-s äh, ja me oleme seotud selle küsimusega vastavalt eeskirjale viiskümmend viis pluss, äh, on tagada, et nende andmete uuendamine äh, toimuks niivõrd ladusalt kui võimalik. esimesel arvamuste vahetusel me juba rääkisime sellest, mis kasu me saame, kui andmed on avatud juba äh, algusest peale vaikimisi, sellega oleksid kulud äh, avalikule sektorile väikesemad ning äh, tulu saaksid siin nii ühiskond kui ka haldusasutused ise, kes saaksid struktureeritult oma andmetele ligi, sisekasutajad ühest küljest kellel praegu võib olla raskusi andmetele juurdepääsuga, saaksid siis äh, lihtsamalt ligi. üheks olulisemaks äh, muutuseks ümbersõnastamise puhul on see, et tahetakse rohkem piirata avalike asutuste võimalust tasusid nõuda selle eest, et nende andmetele juurde pääsetakse. põhjuseks on see, et kogemused näitavad, et ühest küljest suur osa Äh, juhtumitest tegelikult äh, ei, äh, kui tasu nõutakse, siis see, need tasud ei lähe selleks, et andmeid muudetaks paremini kättesaadavaks. seega me peaksime piirama neid juhte, kus tasud on kõrged ning ei ole vajalikud. teisalt, siin tasude nõudmine tähendab seda, et on vaja ka turuga arvestada ettevõtete arv, mis on äh, võimelised maksma andmete eest, ei ole nii suur ning avatud andmete puhul äh, jääks siis see sektor täiesti välja, näiteks geograafilised andmed, äh, kaardistamise andmed, Google Maps'i andmed, see kõik ei too sisse väga palju avalikele asutustele aga põhimõtteliselt kasutatakse siin samu andmeid eh, OpenStreetMapi puhul ja teiste avatud projektide puhul, mis võiksid olla alternatiivideks Google Mapsile. ma arvan, et meie avaliku sektorina ei peaks tugevdama olemasolevaid, eh, juba tugevatel positsioonidel olevaid suuri ettevõtteid, vaid peaksime lihtsustama konkurentsi seega teen ettepaneku äh, tugevdada neid piiranguid tasude osas ühest küljest tuleks tõsta seda läve, mille alusel avalik sektor saab tasusid nõuda ja teisalt me peaksime direktiivis selgelt välja tooma, milliseid kõrgeväärtusega andmeid tuleks tasuta kättesaadavaks muuta. komisjoni ettepanekus tehakse seda läbi delegeeritud aktide. ma leian, et see on mõneti küsitav, sellepärast et see on selle direktiivi põhiliseks küsimuseks on, meie õigusloojatena peaksime sisse viima lisa, kus on ära toodud valdkonnad, ehm, kus on kõrge väärtusega andmed. ma teen ettepaneku sellise lisa tegemiseks eh, G8 ning Open Knowledge Foundationi ehm, puhul ja ma ootan ka liikmesriikide ettepanekuid selle kohta, kuidas me saaksime parandada veel seda lisa. ma usun, et on veel ka äh, võimalik komisjonil mõneti seda nimekirja täiendada avalike konsultatsioonide põhjal, aga ma usun, et et ainult komisjon peaks ära otsustama, mis on väärtuslikud andmed. lisaks sellele olen vaadanud seda, kuidas oleks võimalik andmestikke kõige paremini kasutada Euroopa Liidu tasandil. kui me räägime liikmesriikide poolt edast-, siin me räägime liikmesriikide poolt edastatavatest andmetest, kuid me tahaksime, et neid andmestikke saaks ka Euroopa Liidu tasandil koos kasutada, nii et Euroopa-ülesed rakendused saaksid ka neile andmetele juurde ühest kontaktpunktist me arutasime seda võimalust ka esimesel variraportööride koosolekul, kus võib-olla äh, meil võiks olla üks ühtne portaal, kus saaks siis, äh, siis või siis peaksid olema eraldiseisvad lahendused selle jaoks, aga nii ehk nii äh, muudatusettepanekus kakskümmend kaks me sellest räägime. dünaamiliste andmete kohta veel, ma arvan, et on oluline, et meil oleksid ühised standardid Äh, oleksid olemas, see puudutab siis rakenduste liideseid, ähm, mida kasutatakse selleks, et andmetele reaalajas juurde pääseda. kui me räägime dünaamilistest andmetest, siis ei ole eriti mõttekas üksikuid taotlusi läbi vaadata, kõigepealt peaksid inimesed siis need läbi vaatama, seejärel tuleks neile vastata, äh, vastuse ajaks võib-olla andmed on juba vananenud. seega me tahaksime et meil oleksid sellised liidesed, mis võimaldaksid lihtsalt juurde pääseda reaalajas andmetele. ja tahame siin paika panna ka teatud äh, äh, äh, nõuded muudatusettepanekus kaheksateist litsentside kohta. milliseid on vaja selleks, et tagada juurdepääs avaliku sektori andmetele? siin ma kasutan kahte erinevat kriteeriumit, üheks neist on see, millised litsentsid on kõige vähem piiravad ja mis pakuvad kõige suurema võimaluse taaskasutamiseks ning teiseks kriteeriumiks on see, milliseid äh, litsentse tegelikult kasutatakse. ma arvan, et siin on probleemiks ka see, et äh, tekib äh, liigne segadus, kui iga asutus tuleb välja omaenda litsentsiga. aga kui samas võiksime mm, kasutada laialt kasutatavaid litsentse, mis võib-olla erineksid ainult detailides ja mis on leidnud ka üldist tunnustamist. ning lõpetuseks teen ettepaneku muuta direktiivi nime avatud andmete direktiiviks, seda sellepärast, et ma usun, et see võiks selle vahendi populaarsust äh, avalikkuse seas tõsta. me tahaksime, et inimesed oleksid paremini teadlikud sellest, et neil on võimalik juurde pääseda avaliku sektori andmetele ning tahame neid äh, ka õhutada neid andmeid taaskasutama, taaskasutama. seega avatud andmete direktiivi nimi oleks äh, heaks lahenduseks. viimasel variraportööride koosolekul me tegelikult juba arutasime neid peamisi küsimusi, ma usun, et meil on üldine kokkulepe, et meil oleks vaja pigem lisa, kui mitte, eh, mitte ainult lihtsalt eh, komisjoni delegeeritud akte eh, andmestike puhul, aga me peame veel arutama tasude küsimust ning muidugi ka lisasisu loodan aga, et saame kiirelt edasi liikuda, eesmärgiks on arvamus heaks kiita selleks ajaks, kui ITRE, mis on äh, vastutav komisjon, tuleb välja oma muudatusettepanekutega, nii et IMCO oleks täielikult kaasatud ka läbirääkimistesse äh, algusest peale mm, vastutava komisjoniga. ma loodan, et nõukogu suudab jõuda üldise kokkuleppeni Austria eesistumise ajal, nii et kui võimalik, siis paari äh, triloogiga lõpetaksime ära selle ümbersõnastamise veel selle ametiaja jooksul variraportöörid on äärmiselt abivalmid olnud ja äh, osalenud juba väga varases protsessis, selgitanud äh, oma nägemusi ja prioriteete ning ootan ka muudatusettepanekuid, mis äh, täna peaksid lõunaks tulema. mina ise ei tee väga palju lisandusi omalt poolt, paar selgitust võib-olla ja üks lisand veel, mis puudutab seost andmebaaside direktiiviga ja lõuna äh,, suvepausi kasutame selleks, et välja töötada kompromissettepanekud, seega pärast suve saame koheselt jätkata läbirääkimistega kompromissmuudatuse ettepanekutega ning hääletada kümnendal, äh, üheteistkümnendal oktoobril. suur aitäh ja nüüd variraportöörid. proua Verhaine Rahvaparteist ähm.. suur tänu ma äh, tervitan vägagi komisjoni ettepanekut, sellepärast et äh, see on vägagi äh, mõistlik praegu kehtiva direktiivi ähm, läbitöötamine, oluline on siin avaliku sektori andmestuid ka edasi kasutada, taaskasutada, oluline on see, et avaliku sektori infol on väga suur ähm, ühiskondlik ja innovatiivne potentsiaal, selles osas me oleme kindlasti kõik ühel nõul. ja ma sooviksin ka Julia Reederit tänada selle arvamuse projekti eest, aga siin on siiski paar punkti, äh, kus me oleme natukene ähm, teisel seisukohal ja ähm, siin on paar punkti, kus me sooviksime ka tasakaalustama äh, lahenduse leida. kõigepealt, mis puudutab lähimuspõhimõtet me leiame, et liikmesriikidele peaks piisavalt äh, ikkagi mänguruumi jätma ja sellepärast, et siin on äh, nende pädevusega tegu, nii et äh, kohalikud omavalitsused saavad ikkagi ise otsustada, milliseid andmestuid nad soovivad avada ja ja see on seni olnud liikmesriikide pädevuses ja see peaks ka edasi nii jääma. avaliku sektori teabe tasa, taaskasutamise direktiiv seab raamistiku taaskasutamise jaoks äh, paika, nii et äh, see, kuidas äh, neid andmestuid avatakse, kuidas need avatud andmestud, andmete protsessi sisestatakse, see tuleb ikkagi täitma teatavaid kriteeriume, nii et siin ei peaks olema mingit üldist kohustust ette nägema liikmesriikidele, vaid need andmed mida saab mõistlikul viisil taaskasutada, seda peaksid tegema. nüüd, mis puudutab väärtuslikke andmestöötaja, siis kindlasti on selliseid andmestöötajaid, mis on olulisemad kui teised. see on seotud ka avaliku huviga ja see on seotud ka siis võimalike teenuste väljatöötamisega, aga sellegipoolest äh, siin ei peaks komisjonile andma delegeeritud õigusakti koostamise võimalust, vaid äh, ikkagi peaks olema ka mm, teistel osapooltel äh, olema oma sõna öelda ja komisjon üksinda ei peaks kogu seda protsessi kujundama ja meil on väga hea meel, et siin on teine lahendus, lahendus leitud. aga lähimuspõhimõttest lähtudes äh, ma sooviksin ikkagi, et liikmesriigid suurel määral ise saaksid otsustada, mida nad oma andmestutega teevad, sellepärast et me teame, et lähenemised on siin erinevad. nüüd, mis puudutab äh, tasusid, ähm, andmete ähm, hooldamine ja, ja nende kasutada andmine on vägagi äh, kulukas. ja kui ma pean ähm, äh, taotlusel, mitte ähm, omal vabal valikul, vaid taotluse alusel ähm, andmeid äh, taaskasutamiseks kasutada andma, siis see on seotud ikkagi vägagi suurte kuludega ja need ja mis puudutab juba olemasolevat BSI direktiivi, siis ähm, vahel on need kulud tõesti väga suured, see tähendab, et ka litsentsid on vastavalt kallid ja seetõttu väiksemad ettevõtted ei olnud võimelised selliseid litsentse endale võim-, ostma. ja ma saan aru ka, et, et siin on äh, see äh, keeruline olukord, sellepärast et ähm, Äh, siin on ikkagi suur vahe äh, väärtuslike andmestute vahel, äh, mida saab ka tasuta kasutada anda. sellega mul probleeme ei ole, aga siis, kui on taaskasutamisele avamine seotud ka kuludega, siis ähm, siin tuleks ikkagi arvestada ka sellega, et litsentsitasud jääksid mõistlikuks ja juba praegu kehtiva direktiivi alusel on niikuinii kohust-, ähm, on olemas kohustus ähm, äh, väärtuslikud andmed ähm, äh, tasuta äh, kasutada anda, vastasel juhul tekiks liiga suured kulud kolmandatele osalepooltele. samuti peaks olema ette nähtud erandid, nimelt et avalikud organid Ehm, peaksid ka saama lähtuda ehm, kulude piirmäärast, aga see peaks olema läbipaistvalt korraldatud, mitte et kohalikud omavalitsused saaksid ise hakata ehm, neid tasude piirmäärasid ise kindlaks määrata. nüüd, mis puudutab eraettevõtet, siis mul on väga hea meel selle üle, et artiklis üks 1 Ehm, veel kord äh, kinnitatakse üle see, mis põhjenduspunktis kakskümmend kaks on kirjas, nimelt et eraettevõtted saavad ise otsustada, kas nad annavad oma andmeid kasutada või mitte. Äh, et see on ähm, ettevõtjate jaoks äärmiselt oluline, aga kui tegu on avaliku sektori ettevõtetega, siis väga paljudes valdkondades äh, on need ettevõtted konkurentsis eraettevõtetega, nimelt meil on ikkagi tegu liberaliseeritud turuga, kus avaliku sektori ettevõtted peavad oma andmeid kasutada andma, aga erasektori ettevõtted seda ei pea tegema, sellisel juhul võib tekkida väga suur konkurentsimoonutus ja seetõttu ma arvan, et me peame siin põhjalikult kaaluma, mida me nõuame ja kui kaugele need nõuded võivad minna. kõikides valdkondades, kus ei olda otseses konkurentsis eraettevõtetega, seal mul ei ole probleemi sellega, et avaliku sektori ettevõtted ka kaasatakse, aga kui tegutsetakse ikkagi liberaliseeritud turul, siis ma arvan, et peaksid olema äh, tagatud äh, samasugused äh, tingimused kõigile. Uh, aitäh, proua Jaagonsaare! suur aitäh! ja aitäh äh, raportöörile hea töö eest! kahjuks ma ei saa ütelda sama komisjoni kohta. väärtuslike andmestike küsimus, mis on kõnealuse direktiivi peamiseks küsimuseks ei ole leidnud läbipaistvat ja koostööpõhist äh, käsitlemist. põhimõtteliselt toetan seda, et äh, väärtuslikud andmestikud oleksid ära määratletud lähtuvalt äh, sotsiaalmajanduslikust kasust ja neid andmeid peaks saama äh, kasutajate tasuta kasutada. komisjon ei ole aga pakkunud mitte mingit nimekirja, mõjuhinnangut ega selget metoodikat selle kohta, kuidas sellised andmestikud välja valida ma tahaksin teha omalt poolt muudatusettepanekuid artikli neliteist kohta, ning luua nimekirja siis väärtuslikest andmestikest. samuti tahaksin kohaldamisala täpsustada. ma leian, et äh, avalike asutuste kohta käiv äh, peaks olema vabatahtlik. muidu aga toetan raportööri selles, et tuleb andmeid äh, käsitleda ka liidu tasandil ning taaskasutajad peaksid saama andmetele kergesti ligi, samuti toetan tasude piiramist. ja lõpetuseks, avatud andmete poliitika peab käima käsikäes tugeva isikuandmete kaitsega ja peame silmas pidama samuti liikmesriikide sisejulgeolekut. suur aitäh, äh, ECR härra Šulik, palun Vitam návrh stanoviska pripravený pani spravo- suur tänu, mina eh, tervitan seda raportööri arvamuse projekti, minu meelest on hea eh, projektiga tegu. avaliku sektori teabe taaskasutamine on väga hea eh, põhimõte, mitte ainult teabe kasutamise osas, vaid see puudutab ka läbipaistvuse parandamist avalikus sektoris. me toetame ka muudatusettepanekut kolm siin raportis, mille alusel peaksid ähm, andmed olema juurdepääsetavad vastavalt, äh, kavandatult ja vaikimisi. mis puudutab avaliku sektori teavet, siis me peame vaatama ka, kuidas neid äh, avaldatakse ja mis puudutab siis ka rakendusliideseid, siis ähm, siin tuleb ka vaadata, kuidas ähm, kasutajad saavad juurdepääsu andmestutele, see puudutab siis muudatusettepanekuid neliteist ja kaheksateist. nüüd, mis puudutab andmestuid, äh, millele liikmesriigid peavad juurdepääsu tagama piiranguteta, siis ma arvan, et me peaksime siinkohal arvestama ka äh, liikmesriikide lähimuspõhimõttega ja ka proportsionaalsuse põhimõttega. Euroopa õigusakt äh, peab äh, selgelt sätestama selle, millised andmed tuleb avada ja samuti, mis põhjusel. oluline on ikkagi lähtuda Euroopa huvide, äh, huvidest ja selli-, selle põhimõtte alusel tuleks ikkagi juurdepääsetavaks muuta ainult sellised andmed, mis toetavad ka nelja vabaduse edendamist seetõttu, mis puudutab väärtuslikke andmestuid, siis ähm, ma ei ole nõus nende piiramisega, nii nagu mis puudutab muudatusettepanekut kolmkümmend üks, et seda definitsioon puhul tuleb piirduda selliste andmetega, mis puudutab erinevaid registreid, kaarte ja nii edasi. ma arvan, et liikmesriigid ka toetaksid seda sellepärast, et sellisel juhul me nõuame liikmesriikidelt andmeid, millele nad nüüd juba, nüüd juba juurdepääsu tagavad ning tasud, tasud kindlasti mõjutavad ka mõju positiivselt siset-. suur aitäh, Aldo, palun. proua Tšarnasova. suur aitäh, ka mina tahaksin tänada raportööri ALDE toetab alati avatud äh, valitsemist, avatud andmeid ja sellest tulenevalt saame täielikult toetada ka muudatusettepanekuid mis puudutab ülejäänud ettepanekuid, siis äh, meie omad jagunevad kolme kategooriasse. andmete taaskasutamine peaks olema võimalik ainult siis, äh, kui äh, tehakse selline taotlus kõigepealt, me usume, et juurdepääs peaks olema tagatud direktiivis, me saame teha seda Äh, kui viime sisse üldise teabenõude. enamus valitsusi on nõus vaba juurdepääsuga, tasuta juurdepääsuga ja ma arvan, et see peaks ka tekstis selgelt sees olema. teiseks, dünaamilised andmed, mida juba mainisite, meie meelest peaks äh, need olema kättesaadavad reaalajalise viivituseta. liiklusandmed on kasulikud ainult siis, kui nad on kohe kättesaadavad andmevoog, mis äh, hommikused andmed õhtul üles paneb, sellest ei ole kellelgi kasu, igasugused viivitused peaksid äh, äh, olema, mm, nendest peaks teavitatama ka kasutajaid ning lõpetuseks väärtuslike andmestute kohta siin me räägime sellistest andmetest, mida kasutatakse ähm, kaardistamiseks ja muud geograafilised andmed. sellised andmed peaksid olema avatud ja kõikidele tasuta. raportöör on üritanud seda juba lisas teha, aga meie tahaksime selle isegi veel täpsemaks äh, ja selgemaks teha. ja lõpetuseks tahaksin vaid tänada raportööri ja loodan, et saame kiirelt heaks kiita selle küsimuse. Then... aitäh ja nüüd Euroopa Komisjon, härra Ivo Voolman, DigiConnect. tänan, proua esinaine. suur tänu raportöörile arvamuse projekti eest. meil on väga hea meel näha, et muudatusettepanekud tugevdavad meie ettepaneku mõningaid sätteid näiteks kui me nimetame selle avatud andmete instrumendiks, me tervitame vägagi seda, siis äh, tervitame ka ähm, üleslaadimise sätete kaasaid ettepanekuid, see muudab äh,, rakendab see lihtsamaks. on aga ka mõningaid aspekte, mille üle tuleks veel mõelda tehnilisest seisukohast või ka selleks, et hiljem kokkulepet saavutada. on juba mainitud äh, seost mis on direktiivi ja liikmesriikide ligipääsusüsteemide vahel, selle tuleb veel mõelda nüüd äh, kõrge väärtusega andmestud. seda on juba mainitud kõigi sõnavõtjate poolt. meil on väga hea meel näha, et äh, väärtuslike andmestute tähtsust tun-, tunnistavad kõik ja me saame ka aru, et äh, soovitakse paremat raamistikku delegeeritud aktile. kuid samas äh, peaks jääma siia ka teatud paindlikkus, et oleks avatud nimekiri ning on vaja ka põhjalikku ettevalmistustööd selleks, et määratleda andmestud, mis peavad olema avatud. nii et suur tänu veel kord teile ja ootame edasist koostööd meie ettepanekuga ja lõpp raportiga. aitäh teile! Then... aitäh! ja Julia Reeda lõpetuseks. aitäh, proua Sinaine! tänan kõiki variraportööre konstruktiivsete märkuste eest, tänan komisjoni ka väga proaktiivse lähenemise eest. meil on juba olnud tehniline kohtumine komisjoniga, loodetavasti need jätkuvad. kokkuvõttes siis on meie eesmärgiks hea lahendus väärtuslike andmestute ja teiste lahendamata küsimuste osas ja ma olen päris kindel, et meil õnnestub peatselt kokkulepe saavutada pärast suvevaheaega. tahan kasutada juhust ja soovida kolleegidele ka head suvepuhkust. aitäh. ja muudatusette, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on täna kell kaksteist null null, läbivaatamine toimub septembris ja hääletus oktoobris suur aitäh! okay, so... Uh, minu ettepanek on, et me alustame tänase hääletusega, meie viimane hääletus enne suvepuhkust. esimene raport. kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul. ja Olga Sehnalova on meie raportöör, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend poolt vastu, langeb ära hoopis. nii, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss neli poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kontrollime seda, viiskümmend kaks. And it is adopted nineteen in favor. vastu võetud üheksateist poolt, kuusteist vastu. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kontrollime. We close the vote. And it is clearly adopted. Compromise six in favor. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss seitse A poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, Agri viis poolt vastu, erapooletuid. ta, seda me kontrollime, Agri viis. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi, kontrollime, kontrollime, sada üks hääletus on lõppenud vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletuid, raske öelda, peame kontrollima. rahvaparteist ma ei näe kedagi hääletamas. jah yeah.. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, aga selle kontrollime. sada viiskümmend kolm. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. Yeah, we can't, yeah. It's too late now. Yeah, yes, it's too late. Then we go to compromise 16 in favor kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. tundub, et vastu võetud, aga peame kontrollima, sada kuuskümmend kaks, palun. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. Agri neliteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. kompromiss seitseteist. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu erapooletuid kontrollime kompromiss kaheksateist. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, mis tähendab, et eraldi muudatusettepanekud sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tundub tagasi lükatud, kontrollime, muudatusettepanek sada seitsekümmend üks hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kontrollime sada seitsekümmend kaks. tagasi lükatud. Agri üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd viited, muudatusettepanekud üks ja kaks, identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viis poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kuus poolt vastu, erapooletuid peame kontrollima, kontrollime, muudatusettepanekud kuus. hääletus on lõppenud, vastu võetud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, Agri kaheksa, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri B, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. jah, kontrollime muudatusettepanek number kümme hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu erapooletuid taga, peame kontrollima, neliteist, palun. vastu võetud, Agrit C poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et vastu võetud, kontrollime, Agrit C. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud mis tähendab, et viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, Agri E poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, Agri F poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, Agri G poolt vastu, erapooletuid. kas jälle pea, jah, kontrollime Agri G hääletus on lõppenud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sii-, kaheksateist, muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek It was adopted. So that one falls. So then we go to amendment twenty two. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Envi kaks esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Envi kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. NV üheksa, teine osa. Nine, second part, yes, yes. So we go indeed, as I said, to NV. NV üheksa teine osa, jah, kes on poolt? vastu erapooletuid, selge ei ole, kontrollime, NV üheksa teine osa. hääletus on lõppenud, vastu võetud. NV kümme teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. NV kolmteist poolt, vastu erapooletuid kontrollime. Envi kolmteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Envi viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud NV80. So NV 18? 18, yeah. NV 18, okay. So we go to NV... NV kaheksateist. kas kõik leidsid? kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud? keegi tahab kontrollida, hästi. NV kaheksateist hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. NVC poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. NV4 kompromiss, seitse A võttis vist vastu, jah? sest NV ka, seega läheme NV neli juurde Envi neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Envi üheksa langeb ära. NV üksteist siis, NV üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ERMi kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, aga kontrollime ERMi kaksteist. hääletus on lõppenud, vastu võetud ja lõpphääletus. Electronically. see on elektrooniline hääletus. ja hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, kolm vastu, õnnitlused raportöörile. kas soovite sõna? kolleegid, suur tänu kõigile variraportööridele, kolleegidele teistest komisjonidest. Agriga oli suurepärane koostöö. Euroopa Parlament vähemalt meie komisjonides on selge seisukoha välja öelnud, et kahetine kvaliteet ei ole aktsepteeritav tava ja me peame tegema kõik, et selleks, sellest vabaneda, aitäh. okei okay,, so then we will continue with uh, the votes and uh.... jätkame hääletusega. ja see puudutab tervisetehnoloogia hindamist ja härra Puusoi on meie raportööriks siin. ja me alustame äh, muudatusettepanekust kolm ja seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. ei ole päris selge, nii et kontrollime muudatusettepanekut kolm ja seitsekümmend sulgeme hääletuse. on vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend, ei, see langeb ära, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, seitsekümmend kaks sulgeme hääletuse. vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Te soovite kontrollida? siis kontrollime, aga minu meelest oli see vastu võetud. sulgeme hääletuse. vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa ja kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see langeb ära, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist ja üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme. ei, see ei lähe hääletusele. niisiis sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss ei, sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kontrollime, kompromiss seitseteist, kontrollime. sulgeme hääletuse, vastu võetud, siis plokina hääletus sada kaheksasada, üheksasada kümme, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis edasi. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. sada kaksteist, kontrollime. sulgeme hääletuse. on selgelt tagasi lükatud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viisteist poolt, vastu, erapooletult vastu võetud sada kuusteist pool. langeb ära tõesti. järgmine ka, niisiis sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend poolt. vabanduge, see langeb ära. sada kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd meil on plokis hääletus sada kakskümmend neli kuni sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja järgmine plokis hääletus sada kakskümmend üheksa siin on mitu muud ka poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järsku kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ei, ei, sada nelikümmend poolt, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd läheme kompromiss kuue juurde poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt. muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend üks poolt,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 sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm ja sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et tagasi lükatud, aga kontrollime, sada seitsekümmend seitse. sulgeme hääletuse. tagasi lükatud. edasi, kolmkümmend viis poolt ah,. ja siin on ka veel plokis hääletus võeti vastu kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend, heis langeb ära, siis läheme neljakümne neljanda juurde poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi üks ja nelikümmend üheksa, need on ühesugused poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend. see langeb ära ja siis me jõuame viiekümne teise juurde, poolt niisiis viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss ei siiski, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja siis kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt sulgeme hääletuse ja see on vastu võetud kakskümmend kuus poolt, kaheksa vastu, neli erapooletut. niisiis, õnnitlused raportöörile, keda praegu kohal ei ole. aga oma mõtetes on ta kindlasti siin. ja järgmine hääletus on, puudutab siis isikumasta, isikustamata andmeid ja hääletame esialgset kokkulepet, elektrooniline hääletus sulgen hääletuse. ja see on vastu võetud. niisiis kolmkümmend kolm poolt, neli vastu. ja annan sõna raportöörile. aitäh. jah, see on tõesti suurepärane saavutus, mille me oleme üheskoos saavutanud, et me esimese luge-, lugemisega vähem kui kuue kuuga asjaga hakkama saime ja suur tänu teile kõigile koostööst, Kristel, Tita, Daniel, Julia ja kõik teised, äh, kes on tõesti mind abistanud, Marko, sekretäriaat, Panos, Mark, Silvia ja kõik teised nõunikud, Anna õigustalitusest äh, ja poliitikaosakond ja suur tänu ka Eesti ja Bulgaaria eesistujariikidele, kellega meil oli tõesti väga hea koostöö. nüüd, kui me oleme selle andmeasukoha nõude ära kaotanud, siis me tõesti oleme loonud siseturule viienda vaba Äh, liikumise, andmete vaba liikumise, see on äärmiselt oluline äh, ühtse turu jaoks selleks, et ähm, meie innovatsiooni edendada ja et me saaksime ka juhtrolli maailma areenil. see on äärmiselt oluline ka meie toodete paketi jaoks ja oluline on ka see, et me saame Euroopa Liiduna näidata, et me oleme võimelised ka reaalseid tulemusi saavutama. Thank you, Anna-Maria! suur tänu, Anna-Maria! ja järgmine puudutab ühtse digivärava loomist ja siin on ka ainult üks äh, hääletus, äh, esialgne kokkulepe ja elektrooniline hääletus. We close the vote. sulgeme hääletuse ja see on vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, kolm vastu okei okay,, then uh.... ja nüüd. järgmine hääletus, vabandage siiski, raportöör soovib sõna. ja raportöör on siin, palun, teil on sõna, suur tänu, suur tänu ka kõigile teie toe eest, tegu on tõesti väga olulise sammuga edasi ja me Mm, see puudutab eelkõige meie kodanike huve, nii et suur tänu kõikidele fraktsioonidele ja eelkõige sooviksin tänada kaasraportööre ja komisjoni ja Bulgaaria e-, eesistujad selle sünergia eest, mis loodi. ma olen tõesti väga uhke selle e, koostöö eest, koostöö üle, mis toimus kõikide institutsioonide vahel. kõige uhkem olen ma tulemuse üle, sellepärast ma arvan, et Euroopa Parlamendina oleme me suutnud tegelikult saavutada rohkem, kui me arvasime. ja see on oluline kõikide fraktsioonide jaoks, variraportööride jaoks ja samuti ka meie poliitiliste nõunike jaoks. ma arvan, et meil oli vägagi ambitsioonikas raport ja, ja ma arvan, et ähm, see meie võitlus ka tasus ära. nii et äh, siin on tagatud äh, nüüd juurdepääs äh, ähm, meie äh, erinevatele digiväravatele, äh, see on äärmiselt oluline meie kodanikele, kes soovivad elada, töötada, alustada ettevõtlusega äh, ka piiriüleselt ja see on äärmiselt oluline saavutus nende jaoks. nii et ähm, nendel sellistel päevadel, kui me selliseid tulemusi saavutame, võime tõesti parlamendisaadikutena rahul olla oma tööga. niisiis suur tänu kõigile ja saime hästi tööga hakkama. aitäh! Thank you and then our next aitäh ja järgmine hääletus käsitleb Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarvet. ja kõigepealt hääletame numbreid, aga kõigepealt hääletame mandaati. kõigil on nüüd õige dokument ees. kõigepealt mandaat raportöörile, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis läheme Imko Patš kahe juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma ei ole päris kindel, et kas kõik teavad, mida me hääletame no, no, no. It's such a long thing. So everybody has it? Okay, so now... kas kõigil on õige dokument ees, IMCO batch kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud. see on vastu võetud ja nüüd IMCO batch kolm, kes on poolt? aa, see langeb ära. selge, sellepärast kaks võeti vastu, IMCO batch neli, poolt, vastu, erapooletud see on tagasi lükatud. ja nüüd Imko Batš viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd Imko Batš kuus. kõigepealt hääletame kommentaare. ja siis hääletame numbreid, nii et kõigepealt Imko Batš kuus kommentaarid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame num-, numbreid poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi, Imiko Batš seitse poolt, vastu. seda me peame kontrollima, niisiis kontrollime Imiko Batš seitse sulgeme hääletuse ja tagasi lükatud. edasi Imko Batš kaheksa, kõigepealt kommentaarid, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame eelarve, nüüd on numbreid siis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi. nüüd jätkame tavahääletusega vabandage, ütleb proua esimees, Imko Patši üheksa, kõigepealt kommentaarid. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame numbreid. Imko Patši üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Imko Patš kümme, kõigepealt kommentaarid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd numbrite osas poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja edasi Imko Patš üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. ja nüüd läheme tavalise hääletusnimekirja juurde, mis puudutab siis arvamust. kõigepealt muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, ei, see langeb ära, neli poolt. ei, siiski. And it was not adopted indeed, so amend-. niisiis kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud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 erapooletud, vastu võetud. edasi neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi läheme kuusteist juurde poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 me kontrollime kolmekümne esimest muudatusettepanekut, nii et kes alguses juba hääletasid, hakkame uuesti peale. ja nüüd sulgeme hääletusega. see on tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt. sulgeme hääletuse ja vastu võetud kolmkümmend neli poolt kolm vastu. niisiis õnnitlused raportöörile, kolleeg Silimatšile. ja nüüd tänane viimane hääletusnimekiri. see puudutab äh, SMIT-i, Eva Meidel on siin meil raportööriks ja kõigepealt viiskümmend kuus, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, need on ühesugused muudatusettepanekud, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. aga minu meelest oli pilt päris selge, aga kontrollime. sulgeme hääletuse, see on tagasi lükatud. ja nüüd viiskümmend üheksa ja kuuskümmend üks, need on ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. ja see tähendab, et kõik ülejäänud langevad ära ja me läheme kohe lõpphääletuse juurde kas kõik leidsid õige koha üles? Everybody found it? kas kõik leidsid õige koha üles? kas äh, kõigil on pilt selge, et nüüd on lõpphääletus? ja avame hääletuse. sulgeme hääletuse. ja see on vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, neli vastu, kaks erapooletut. niisiis ja sellega võime lõpetada hääletuse tänaseks. ja viimane hääletus enne suvepuhkust, suur tänu teile ja suur tänu ka nendele, kes ei jää kohale väga huvitavaks avalikuks kuulamiseks, mis kohe järgneb ja soovin teile kena suvepuhkust.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

okei okay,, so welcome back. hästi, tere tulemast tagasi. alustame nüüd oma kuulamisega hilinenud maksete kohta, selle mõju kohta ning äh, direktiivi elluviimise kohta liikmesriikides. esmalt ma tahaksin muidugi tervitada äh, meie külalisi täna ja samuti meie veebikuulajaid. IMCO jaoks on tegemist äärmiselt olulise teemaga. ja võideldakse siis äh, hilinenud maksete vastu seeläbi kaubandustehingutes ettevõtete vahel, äh, kuid see puudutab samuti avaliku sektori ja erasektori suhteid tahaksin nüüd sõna anda Lara Koomi, nagu te teate, on meie raportöör, aga kahjuks pidi ta Itaaliasse naasma perekondlikel põhjustel. Sabine Verhaen asendab Lara Koomit, nii et palun, Sabine, ma annan sõna sulle kõigepealt Uh, um, suur aitäh juba, mainisite, et Laura Koomi ei saa täna siin viibida, seega asendan mina teda ja soovin talle muidugi kõike kõige paremat uh, selleks, mis tal Itaalia sees seisab. direktiiv kiideti heaks kuusteist veebruar kaks tuhat üksteist ja ülevõtmistähtaeg oli kõikides liikmesriikides kuueteistkümnes märts kaks tuhat kolmteist direktiivi eesmärgiks on tagada, et võlgnikele makstakse õigeaegselt ning ka meetmed on ette nähtud, et nad saaksid oma õigusi kasutada, kui maksed hilinevad. võlgnikud peavad alluma meetmetele, mis sunniksid neid õigeaegselt maksta või siis heidutaksid neid viivitama maksetega eesmärgiks on lihtsustada siseturu ühisturu toimimist äh, ning äh, samuti välja arendada õiguslik ja ettevõtluskeskkond, mis toetab õigeaegseid makseid ja ülekandeid selleks, et lihtsustada VKE-dele ligipääsu äh, rahastamisele. kaks tuhat üksteist seitse EU direktiive hiliste maksete vastu on kaubandustehingute Ehm, direktiiv siis, millega on ette nähtud maksete tähtajaks kolmkümmend kuni kuuskümmend päeva era- ja avalikus sektoris. direktiiv võimaldab erandeid eh, ettevõtetevahelistes ülekannetes juhul, kui üheks osapooleks on eh, avalik sektor. seda erandit saab kasutada ainult läbi kirjaliku dokumenti, ilma et eh, võlgnikud sealt kahju saaksid ja siin ei tohi ületada kuuekümne päeva piiri. vastavalt äh, kahekümne viie Euroopa Liidu liikmesriigi võrdlusele kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Itaalias läheb äh, sada neli päeva keskmiselt selleks, et maksta tagasi tarnijatele kaks korda rohkem siis äh, võrreldes Euroopa Liidu keskmisega, milleks on nelikümmend seitse päeva Hispaanias on tulemused paremad, keskmiselt viiskümmend seitse, kuus päeva, Prantsusmaal viiskümmend viis, Saksamaal kolmkümmend kaks ja Ühendkuningriigis kakskümmend kuus päeva millised on peamised põhjused hilisteks eh, makseteks avalikus sektoris? esmalt äh, äh sularaha puudumine, teiseks äh, haldussuutmatus äh, maksetes ning äh, maksete kinnitamine ja selle viibimine. mis on äh, ettevõtted teinud selleks, et probleemi lahendada? sellistel hilistel maksetel on negatiivsed tagajärjed tööhõivele ning investeeringutele sektoris ning üldiselt majanduse toimimisele ettevõtted vähendavad äh, investeeringuid ning äh, ei võta inimesi tööle sellepärast, et nad kardavad, et äh, nende kulud on liiga kõrged. sellest tulenevalt viibivad ka mm, allhankijatele maksed. vaja on likviidsusprobleeme lahendada, selleks kasutatakse erinevaid finantsinstrumente lühiajalised rahastamised või siis äh, muud vahendid. Äh, kasumi marginaal väheneb ning äh, ettevõtted muutavad, muutuvad nõrgemaks, kasutatakse ka oma rahastamist kahjuks. on ka ebaausaid tavasid avalikus sektoris maksete sooritamise esmalt arvete väljastamisel, teisalt jällegi ka mm, nõutakse näiteks seda, et nõustutakse hülliste maksetega. selleks, et tagada direktiivi harmoneeritud kohaldamist, on vaja kindlaks määrata see määr, mille ulatuses on võimalik erandeid kasutada, mis oleks siis kuuskümmend päeva mis puudutab ebaausat käitumist, siis siin oleks vaja karmimaid sanktsioone ning erandlikel juhtudel ka lepingute tühistamist äh, ebaausalt käitunud äh, võlgniku äh, osas. teiseks, direktiivi teksti peaks sisse kirjutama detailsema sanktsioonide süsteemi Eh, nende vastu, kes ei, eh, nõuetest kinni ei pea, nagu Prantsusmaa. selleks on vaja likviidsussüsteemi parandada ning ka seiresüsteemi, mis võimaldaks silma peal hoida eh, maksetähtaegadest kinnipidamise nii avalikus kui erasektoris. komisjon mm, pakub, peab välja pakkuma suunised ühise meetodi väljatöötamiseks selleks, et lihtsustada heade tavade vahetamist Eh, raporteerimist, eh, seda siis oma iga-aastastel ekspertide koosolekutel. viiendaks, hiliste eh, maksete küsimus peab olema prioriteediks, me peame teadlikkust tõstma sellest teemast ka riiklikul tasandil. selleks, et elu rakendamist edendada ja seda ka läbi erinevate muude meetmeteta, aitäh! suur tänu! ja nüüd saame alustada esimest paneeli, mis on siis ettevõtetevahelised tehingud. esimene kõneleja on härra Lukk Hendriks, kes esindab käsitöönduslikke väikesi ja keskmisi ettevõtteid Euroopas. Thank you, Madam Chair. Uh, first of all, I would like to Eh, suur tänu, esinaine. tänan IMCO komisjoni kõigepealt äh, kutse eest. ja proua Koomile palju jõudu ka lähipäevadeks meie poolt. raportöör juba mainis, et tänane kuulamine on äh, katse see väga oluline teema VKE-de jaoks äh, hoida kõrgel poliitiliste prioriteetide seas ja nagu kõik äh, erakonnad juba mõtlevad eelseivatele valimistele, ma arvan, et võikski mõningaid ideid ka koondada teie valimisprogrammile mõeldes. istusin siin paar aastat tagasi, kui arutasime direktiivi ja erinevus äh, praegu on selles, et nüüd meil on juba rohkem kättesaadavaid andmeid erinevate liikmesriikide kohta. oma Introni raport, Kreidoni raport, Bradstreet ja teised organisatsioonid äh, teostavad järelevalvet praeguse olukorra üle siseriiklikult ja Hispaanias näiteks plataforma multisektoraal Contrala Morosidad nii et kõik see on olemas äh, liikmesriikides ja see võimaldab äh, maksete tavasid jälgida nii ettevõtete vahel kui äh, suhe, ettevõtte suhetes avaliku sektoriga. tol ajal, kui me direktiivi vastuvõtmist arutasime, paljud ütlesid, jah, aga meil on praegu kriisiaeg ja sellepärast on ka meil hilised maksed. aga nüüd on kriis läbi. aga see, mida me näeme, näeme, et maksete kultuur on tegelikult muutunud halvemaks ja see on selge signaal, et midagi tuleb ette võtta. peamiseks probleemiks on suhted avaliku sektori ja VKE-de vahel ning suurte ettevõtete ning VKE-de vahel ja need kaks asja on omavahel seotud, ma arvan, sest kui avalik sektor ei maksa, siis tekib kaskaadi efekt, allhankijad ka ei maksta, allhankijatele ei maksta ja igal juhul on avalikul sektoril äh, ülesanne olla laitmatu ja tahaksin teile meelde tuletada, et juba aastal kaks tuhat kaheksa, siis kui äh, majandus oli Euroopa Komisjoni majanduse taastumise programm, siis erinevate riikide avaliku sektori esindajad lubasid oma arveid maksta kolmekümne päevaga kui nüüd vaadata, milline on tänane olukord, siis see endiselt nii ei ole. mis on siis väljakutsed? kõigepealt igaüks peab kandma oma vastutust, oleme seda alati rõhutanud, avalikud asutused, erasektor, äriorganisatsioonid, me oleme seda kõike alati rõhutanud, et, et igaühel on oma roll täita. peamine probleem on aga see, et et äh, eriti VKE-del on probleeme suuremate ettevõtetega suhetes, me ei saa seda eitada, me näeme seda kõikides riikides, sageli öeldakse, et Põhjamaades on parem äh, maksekultuur, see on tõsi, aga andmeid vaadates näeme, et ka põhjapoolsemates riikides, võin ka andmeid teile esitada, on probleeme ja eriti just VKE-de suhetes äh, suurematega. ning äh, tarneahela arved, isegi kui mõnedes riikides on äh, head õigusaktid, siis ikkagi suuremad ettevõtted äh, nõuavad allahindlust kiirete, kiire makse eest. paljudes riikides on nii. näiteks ka suur supermarket, kes nõuab üheksakümmend päeva aga siis äh, äh, tarbijatele pakub, et, et nad saavad äh, likviidsuse probleemi lahendada läbi supermarketi müügi või läbi, läbi tootja firma. nii et see on tõsine probleem küsimus oli ka, et millised õigus, õigusaspektid töötavad või mitte, tegelikult kõik töötab, aga sõltub äh, sellest, kes ei taha maksta või kes ei suuda maksta. ja meil ongi erinevad instrumendid. meil on äh, maksete haldusmeetmed, meil on vaja haridust, meil on vaja maksete eeskirju, äh, süüdlasi nimetada, aga mõned on lihtsalt liiga suured, et neid saaks häbistada ja nimepidi nimetada. see on probleem väga suurte ettevõtete puhul üheski riigis ei ole see probleem lahendatud, üheski riigis ei ole suurte ja väikeste, mõningate suurte probleem lahendatud. kuidas siis olemasolevat raamistikku tugevdada? ma arvan, et äh, peame nii seadusmeetmete kui vabatahtlike tegevustega tegelema. raportöör juba rääkis, kõigepealt maksetingimused peavad olema selged kindlasti peab olema täpsem ja selgitama, millisest kuupäevast äh, algab arvestus, samuti on vaja rohkem selgitusi või suunised või äh, selle kohta, mis on ebaõiglane, äh, grossly unfair, õigus nõuda intresse, kuid keegi tegelikult ei julge intresse küsida siis see võib kahjustada olemasolevaid äh, ärisuhteid. mõelgem nüüd, ma arvan, pisut kastist väljas, alati on äh, surve äh, lepinguvabadusele mitte järele and-, selle osas mitte järele anda, mõnikord ei ole üldse lepinguvabadust, sest tegelikult läbirääkimiste ruumi ei ole üldse et meie ettepanek on ja meil on aega ka mõelda selle peale. esiteks, direktiivi tuleks tõhustada, nii et oleks äh, selged maksetingimused äh, ja näiteks Hollandi juhul, puhul. VKE-des puhul on kuuskümmend päeva. kas see on probleemi lahendanud? ei ole kuid meie Hollandi allorganisatsioon töötab vabatahtlike kokkulepete alusel suuremate ettevõtetega selleks, et see kolmele, kolmekümnele päevale viia. kuid endiselt on äh, mingi osa suuri ettevõtteid, kes pikad makseperioodid peale sunnivad, võin need ka nimetada, eriti autosektoris sada kakskümmend, sada kakskümmend üheksa päeva, kuidas sellega hakkama saada? mõnikord äh, küsitakse kompensatsiooni. Äh, siin on Konkurentsiametitel oma, oma roll, samuti oleme seda ka minevikus rõhutanud. jällegi, seda on raske teha, kui digicompetition kaasata. võib-olla ka oleks võimalik õigusloomeline algatus mis puudutas ka ebaausaid kaubandustavasid ja toidu tarneahelas. seda võiks laiendada niisiis. siin on probleem õigusliku alusega, küll tean, aga selle peale peaks mõtlema. igal juhul peame direktiivi paremaks muutma. see on siseturu küsimus, seega samad eeskirjad peaksid kehtima kõikjal mul on paar minutit veel aega, kõneaega ma näen. lõpetuseks lõpetan avalike äh, ametivõimudega, sellel on ja sektoriga, sellel on mõju ava-, erasektorile, nagu ütlesin. me võime parandada direktiivi. mõningates riikides näeme me, et äh, kontrolliperioodi kuritarvitatakse avaliku sektori poolt ja ma ei hakka siin kedagi nimetama, aga mõnedes riikides näeme isegi seda, isegi Põhjamaades, et olukord halveneb ja et avalikud asutused on jälle hakanud hilja oma arveid maksma VKE-dele. ja siis nad soovivad kompensatsioonimeetmeid, kui VKE-dele ei maksta, siis VKE vähemalt ei peaks olema sunnitud maksma käibemaksu, näiteks Hispaanias on uus äh, avalike hangete algatus, et halvad äh, maksjad jäetakse välja avalikest hangetest näiteks ja et äh, riigiasutused võivad otse maksta allhankijatele, kui peamised äh, tarnijad ei pea kinni tingimustest. nii et Euroopa Parlamendi saadikutel kindlasti on siin palju võimalik ära teha ka siseriiklikult, kuna väga paljud teist äh, on ka valitsustes, saate siis sundida äh, pisut tagant neid asju. suur tänu. järgmine kõneleja on härra Cassado, kes esindab äh, Hispaanias Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución ehk, ehk siis äh, suuri ettevõtteid jaotusvõrgustikus. Eh, tere päevast, daamid ja härrad. kõigepealt äh, sooviksin tänada Euroopa Parlamenti ja teie komisjoni selle küllakutse eest, et saan ka omapoolselt panustada tänasesse kuulamisse no, ja rääkida hilinenud maksete direktiivist. ja äh, saame rääkida oma ootustest sellega seoses. nüüd enne, kui lähen oma ettekande juurde, sooviksin kõigepealt tunnustada seda, mida komisjon on ära teinud, nimelt mis puudutab VKE-dele ette nähtud äh, maksetähtaegu ja komisjon on läbi viinud ka äh, uuringuid selle kohta, mil-, milline on olnud hilinenud maksete direktiivide mõju ja siin on selle uurimise käigus tõstatusid ka mõningad küsimused, millest me täna räägime. ma arvan, et äh, me peaksime kõigepealt meenutama ka äh, selle õigusakti raamistikku, isegi kui tegelikult raportöör ja eelkõneleja juba seda tegid. kõigepealt sooviksin rõhutada seda, et äh, alates aastast äh, kaks tuhat kaksteist on äh, kaks, äh, kaks korda juba olukorda muudetud erinevate õigusaktide näol, nimelt aastal kaks tuhat kaks ja kaks tuhat kaheksateist. siin võeti olulisi meetmeid selleks, et võidelda hilinenud maksete vastu. eelkõige see puudutas lepingu tingimusi, nähti ette ka maksetähtajad ja võlausaldajad ja nende esindajad äh, said ka vastavat kaitsemeetmed kasutada ja ka erinevaid äh, vaidluslahendamise mehhanisme kasutada. nüüd, kui rakendustähtajad liikmesriikides on juba ähm, saabunud, siis tuleb ka vaadata, kuidas ähm, rakendamine on läinud ja vaadata ka, kus on rakendamisel tekkinud mingisuguseid puudujääke ja kuidas seda saaks Euroopa Liidu tasandil kõrvaldada. mis puudutab suuri supermarketeid, siis ähm, praegusel hetkel me ei leia, et neid tuleks direktiivi hõlmata. ja kaks asjaolu sellega, kõigepealt on need äh, uuringud, mis läbi on viidud, on näidanud, et äh, liikmesriigid peavad kinni direktiivis eh, ette nähtud maksetähtaegadest. Introni uuring näiteks eh, on näidanud keskmine maksetähtaeg on kolmkümmend kaks päeva, loomulikult siin on erandeid valdkonniti ka. ja samuti on erandeid liikmesriigid. ja sellele lisandub ka, et eh, äritehingu osalised reeglina ei eelda, et Euroopa Liidu tasandil peaks eh, tegutsema hakkama ja kuuskümmend kaks protsenti küsitletutest näitasid, et nad ei ole huvitatud uuest õigusaktist või siis pakkusid välja ikkagi vabatahtliku lahenduse leidmist. seega ei ole vajadust siin veelgi rangemaid sätteid ette näha või siis hakata äh, Ähm, maksetähtaegade osas ähm, direktiivi läbi vaatama, sellepärast et siin on tagatud maksetähtaegades kinnipidamine, samuti paindlikkus lepingu tingimuste osas on tagatud. ja oluline on ka see, et on arvestatud ebaausate kaubandustavadega lepinguvabaduse äh, kontekstis samuti tuleb rääkida erinevatest ohtudest, mis on seotud direktiivi rakendamisega, näiteks me oleme näinud, et võib tekkida oht, kui piiratakse lepinguvabadust. ja, ja kaks tuhat üksteist ähm, aasta direktiivis on ka seda teemat juba käsitletud, kui maksetähtaegu piiratakse, siis äh, Hispaanias on tekkinud äh, olukord, et oleme, oleme võtnud vastu ka vastavaid õigusakte äh, selleks, et ähm, keelata lepinguvabaduse eeskirjade rikkumist, sellepärast et see ei ole ka kooskõlas vastava direktiiviga. ja see on oluline ka ettevõtjatele, et lepinguvabaduse tingimustest ikkagi kinni peetaks. samuti tuleb rõhutada seda, et, et tuleks arvestada veel ühe tingimusega. nimelt et ähm, eelnevalt kokku lepitud tingimused on kehtetud, kui ähm, maksetähtaegade tingimustest kinni ei peeta. siin käivad praegu läbirääkimised ning mõlemad osapooled üritavad ähm, lahenduseni jõuda ja maksetähtajad on äärmiselt äh, olulised, äh, oluliseks osaks ka lepingutingimustes, mõjutab ka hinna kujunemist ja mm, oluline on see, et äh, maksetähtaegade läbirääkimised äh, mõjutavad äh, nii lepingutingimusi kui ka lepinguvabadust ja nii edasi. hilinenud maksed ei tähenda seda, et makse täiesti ära jääb, et arvet üldse ei maksta. kui siin aga nüüd ebaproportsionaalselt hakata asjale lähenema, siis see piirab ka ettevõtlusvabadust ja samuti mõjutab negatiivselt äh, meie siseturgu. peale selle oleme näinud, et direktiivi äh, rakendamise käigus on võetud lihtsalt mingisuguseid ühekordseid meetmeid, kus on väga homogeensed kriteeriumid, mis tegelikult äh, ei, ei ole kohased paljudele suurettevõtetele, mis ei sobi neile näiteks kui on tegu projektiga, kus on erinevad faasid, siis, ähm, siis see mõjutab omalt poolt ju ka ähm, makseid ja nende laekumisi, nii et selline, see direktiiv võib olla ka kontraproduktiivne. näiteks me oleme näinud, et äh, sellisel juhul tarnitakse vähem kaupu, eelkõige just, et kuna see rotatsiooni tähtaeg on ähm, väiksem ja paljude toodete kategooriade puhul äh, kauplemine väheneb, sellepärast et ähm, määratakse kindlaks rangemad maksetähtajad. ja äh, samuti on sellega diskrimineeritud rahvusvahelisi äh, kauplemisplatvorme ja see tähendab, et ka hindu tõstetakse. nii et siin on mõned ohud, millega tuleb arvestada aga me leiame, et seda direktiivi ei tuleks uuesti läbi vaadata, vaid me peaksime ikkagi esile tõstma häid kogemusi. näiteks ähm, kogemusi, häid kogemusi, mida me oleme Hispaanias saavutanud jaemüügi valdkonnas. me oleme vastu võtnud aastal kaks tuhat neli näiteks äh, õigusakte sellega seoses ja aastal kaks tuhat viisteist Äh, sai äh, jaemüük äh, konkreetsemad sätted, mis puudutavadki maksetähtaegu. ja tegu on Hispaanias ka majandussektoriga, mis näevad ette ähm, konkreetseid sanktsioone hilinenud maksete puhul. näiteks kui on tegu toiduainetega või ka teiste värskete toodetega, siis siin on maksetähtajaks kolmkümmend päeva aga kui tegu on toodetega, mis on ette nähtud küll ähm, toiduks, aga äh, samas ei ole tegu kergesti riknevate toitudega, siis ähm, on, on maksutähtaeg pikem, ähm, nelikümmend päeva ja samas äh, on meil ette nähtud, et võib äh, kindlaks määrata ka maksetähtaegu kuuskümmend kuni sada kakskümmend päeva, kui on olemas dokument, milles on ähm, kindlaks määratud ka vastav tagatis, et ikkagi makse laekub. me oleme näinud, et need eeskirjad väga hästi toimivad, nii et äripartnerite vahel on väga vähe konflikte tekkinud. samuti lepingutingimusi ühepoolselt muuta ei saa ning äh, vaid äh, kümne protsendi puhul meie sektoris on äh, tegu hilinenud maksetega, muus osas on maksetest tähtaegades kinnipidamine vägagi eeskujulik, tihtipeale makse laekub juba seitsme päeva pärast, nii et tegu on vabatahtliku süsteemiga, mida me rakendame ja äh, samuti võib ette näha äh, eelistingimuste kohaldamist äh, rahastamisel. ning seda süsteemi on omalt poolt kinnitanud ka Euroopa Kohus vastavas lahendis. kinnitati, et selline süsteem on kooskõlas Euroopa õigusega ning ähm, maksetähtajad ähm, ähm, jaemüügisektoris on läbi räägitud äripartnerite vahel ja sellest said ka võlausaldajad suure eelise. sooviksin rõhutada, et meie liit ei näe mingisugust äh, vajadust seda direktiivi muutma hakata, vastupidi. meie hindaksime vägagi seda, kui võetaks meetmeid selleks, et ähm, rakendamist ja kont-, rakendamise kontrolli parandada, et vaadata, kas kõik ähm, liikmesriigid tõesti nendest tingimustest on kinni pidanud. siin tuleks piirduda minimaalse sekkumisega ning äh, tuleks võtta ähm, ka eesmärgipäraseid meetmeid, sest eesmärk on ju vägagi oluline. nimelt, et äh, lepingu vabadus äh, lepingu osapoolte vahel säiliks sellepärast et see on meie majanduse selgrooks, aitäh. Eh, from... suur aitäh ja proua Martin eh, Eurochambers. aitäh, aitäh, et eh, meid kutsusite ka siia kuulamisele. tahaksin rääkida küsimustest, mis te meile saatsite ja mille kohta te ootate meilt ka vastuseid <clears throat> ja lähtun siin meie enda kogemustest äh, Euroopa äh, Kaubandus- ja Tööstuskodade omast ning ka siis vastavatest väljaannetest, aga alustuseks alustan äh, küsimustega, kas teile meeldib, et teile makstakse hilja, ma arvan, mitte kellelegi ei meeldi see ja kindlasti mitte ettevõtetele rääkides oma kogemustest direktiiviga, olen kuus aastat juba sellel küsimusel silma peal hoidnud, siis isiklikult võiks ütelda, minu isa ettevõte läks pankrotti sellepärast, et äh, siin oli tegemist suur, suurte väikeste ettevõtete vaheliste suhetega. minu jaoks on see direktiiv seega väga oluline, ka hilinenud maksete küsimus. Äh, uued väljakutsed direktiiviga seoses on meie jaoks järgmised. me näeme et, et seitsekümmend kaks protsenti äh, äh, ettevõtetest ei ole teadlikud sellest direktiividest, direktiivist viiskümmend üheksa protsenti neist ei kasuta mitte ühtegi ähm, eelist, mis see direktiiv pakub. see jällegi äh, viib järgmise küsimuseni, miks nad ei ole teadlikud direktiivist ja miks nad neid eeliseid ei kasuta. miks nad direktiivist midagi ei tea, võib-olla lihtsalt sellepärast, et nad lähtuvad pigem liikmesriigi sisesest korrast, aga miks nad eeliseid ei kasuta, mis direktiiv neile pakub? peaasjalikult äh, seetõttu, mida juba eelkõnelejad mainisid, kuuskümnest VKE-st äh, peavad äh, nõustuma pikemate maksetähtaegadega, kui nad tahaksid nelikümmend üheksa protsenti neist peavad äh, nõustuma pikemate äh, tähtaegadega ning äh, nõudjateks on suurettevõtted, seega neile avaldatakse survet. kuid ma näen samuti, et väikeettevõtted ei taha alustada vaidlust suurettevõtetega ja miks, sellepärast et nad ei taha, et nende ärivõimalus kaotsi läheks seda põhimõtteliselt on nad eh, ja põhimõtteliselt on nad ka nõrgal positsioonil, samuti hilinenud maksed. eelkõnelejad mainisid seda, proua Verheyen ka. Eh, siin lähevad kaotsi võimalused, ettevõtetele makstakse hilja, nad ei saa investeerida, vähendavad töötajaid meil on ka andmeid selle kohta, kakskümmend protsenti ettevõtetest, keda uuriti, ütlesid, et nad vähendavad töölevõtmist, kui nad, või nad suurendaksid töölevõtmist, kui nad saaksid kiir-, kui neile makstaks kiiremini, kakskümmend protsenti. see on päris äh, suur tööhõive tõus. veel üks äh, probleem, hoolimata äh, ettevõtete vahelisest vahelistest tähtaegadest ja sellest, et äh, tähtajad on vähenenud ka vastavalt aruandele kolmekümne üheksalt äh, päevalt äh, kolmekümne neljale, ka nüüd kaks tuhat kaheksateist aastaga, tuleb ikkagi silmas pidada seda, et tegemist on keskmisega. on ettevõtteid, millele makstakse palju kiiremini, kuid on ka ettevõtteid, millele makstakse palju hiljem tegemist on Euroopa keskmisega, nagu me teame, teatud riikides on olukord palju keerukam, nendes riikides, aga mõningates ka palju lihtsam. aga siinkohal tasub arvestada sellega et, et kuuskümmend kaks protsenti Euroopa ettevõtetest ütlevad, et neil on finantsraskusi klientide ees hiliste maksete tõttu seega me näeme, milline on ahelreaktsioon, kui üks äh, ettevõte kannatab finantsraskuste all, siis äh, teine ka no, automaatselt. teine äh, põhjus, miks makstakse hilja, haldussuutmatus. nelikümmend viis protsenti ettevõtted andsid sellise vastuse ning lõpetuseks, viimasena, ja see on kõige olulisem, tahtlik. on ettevõtteid, nelikümmend kaheksa protsenti ettevõtetest ütles, et nende kliendid tahtlikult ei maksa õigeaegselt. seda on väga palju. nüüd võiksin rääkida sellest, mis toimib praeguses seadusandluses ja mis ei toimi. ma arvan, et kolleegid Euroopa Komisjonis tegid ära öö, äh, hea uuringu ja nad räägivad ka sellest selle jätan kõrvale, aga ma tahaksin lihtsalt lühidalt ütelda, et kõik sõltub riigist. on erinevaid lahendusi, mis töötavad hästi erinevates riikides. õigusloomelised meetmed toimivad, kuid ka vabatahtlikud. Neid on siiani ka juba mainitud mõneti. tahaksin keskenduda põhjustel, miks ettevõtetele makstakse hilja. finantsraskused, haldussuutmatus ja tahtlikkus me usume, et me peaksimegi just sellele keskenduma, finantsraskused, kuidas sellele läheneda. hilised maksed on osaks suuremast probleemist ehk siis eh, finantslugemisoskusest. me näeme, et on ettevõtteid, eh, mis tegelikult mõneti ei mõista, mis toimub. finantsmaailm on muutunud keerukamaks, kriis oli, tuleb järgmine tegemist on nüüd tsüklitega, küllap tuleb järgmine. me peame need ettevõtted ette valmistama selleks, et nad suudaksid ka järgmise kriisi üle elada. me usume, et äh, finantsküsimustes äh, koolitamine, alustes koolitamine on äh, võtmetähtsusega. miks, võiksite küsida? siin tsiteeriksin uurimist, mis Hollandi koda läbi viis eelmisel aastal vist vist Neid ka üllatas väga, nad alati eeldavad, et ettevõtted teavad, ometigi nad ju teevad äri, nad teavad, mis nad teevad, nad mõistavad, mis on intressimäärad, nad mõistavad, kuidas klientidega läbirääkimisi pidada ja nii edasi. küllap nemad teavad, aga tsiteeriksin mõningaid arve. pool ettevõtjatest Hollandis ei tunne endast kindlalt äh, selles osas, kuidas nad finantsasjadest aru saavad, viiskümmend protsenti teadmiste puudumine puudutab peaasjalikult maksuküsimusi, nelikümmend üheksa protsenti, põhialuseid, äh, bilansi ning äh, tulude ja kulude arvutamisel viiskümmend kaks protsenti. ning äh, tulususplaanide tegemine. Need kaks viimast punkti on otseselt seotud ka hiliste maksetega. seega päris palju tööd on vaja ära teha finantskirjaoskuse osas järgmine tase, teadlikkus. tundub, et võib-olla mitte kõik ettevõtted ei ole teadlikud personalikuludest, sellest, et kui kellelegi ei maksta, siis inimesi lastakse lahti, võib-olla peaks rohkem teadlikkust tõstma selles, võib-olla oleks vaja ka rohkem äh, Äh, siin suurte väikeste ettevõtete vahel äh, suhtlust, võib-olla oleks vaja ombudsmani VKE-dele, nii et äh, VKE-d ei peaks muretsema selle pärast, et nad peavad teatud samme astuma, sellepärast et neid on lihtsalt ignoreeritud või siis neile pakutakse väga pikki maksetähtaegu. võib-olla oleks siis süsteem ausam. oleme mõneti ka kogenud Hollandis Äh, seda, mis üks äh, algatus suutis teha. Äh, kui maksed hilinevad ja kui tegemist on väikeste ettevõtetega, siis see mõju neile on suurem kui suurtele ettevõtetele. kolleeg mainis ka rahalisi stiimuleid, see protsendiliselt allahindlust äärmiselt teenustelt äh, ja muud sellised meetmed, need võiksid samuti mängida oma rolli. haldussuutmatus, see on jälle üks põhjustest, miks ettevõtetele hilja makstakse. olen ise töötanud äh, teenuste keskuses ja olen töötanud arvetega ja siin ei ole mingeid Äh, tagamõtteid, kui arve ei mak-, vasta tingimustele, äh, siis äh, see lükatakse tagasi, aga läheb palju aega, enne kui see jõuab võib-olla väikeettevõtjani. VKE-del on vaja mõista, kuidas tuleks koostada arve, nii et suurettevõtted saaksid sellega lihtsalt ära töödelda, see võib suure vahe sisse teha maksetähtaegades. ning lõpetuseks kõige olulisem punkt, ütleksin, suur osa arvetest ei leia õigeaegset tasumist tahtlikel, tahtlikult. me näeme, et äh, meetmete võtmine käitumise osas võiks mõju avaldada väga lihtsad asjad. Äh, äh, enne tähtaega saabuv tekstisõnum, üheksakümnest maksavad õigeaegselt, muud sellised sõnumid, kirjad, õigel ajal maksmine on õige teguviis või normatiivsed sõnumid väikesed ähvardused ka, tundub, et see on kõige tõhusam. ja neid meetmeid tegelikult äh, maksuametid juba kasutavad selleks, et makse sisse nõuda. ma arvan, et siin on võimalik need kuidagi ka VKE maailma üle kanda. kui teil on veel küsimusi selle kohta või arvamusi, siis palun võtke minuga ühendust. Thank you very much uh, to our first. suur tänu meie esimestele kõnelejatele väga huvitavate sõnavõttude eest. nüüd meie variraportöörid. proua Grapini on esimene. suur tänu, kuulasin väga suure huviga jah, tõepoolest külaliste sõnavõtte kuulasin huviga ja ma tean, et te tuginete oma isiklikul kogemusel, kui komisjon tegi direktiivi ettepaneku, olin mina ise ettevõtja, mul oli kolm äh, VKE, olin seotud kolme VKE-ga, olin ka VKE-de minister aastal kaks tuhat kolmteist, siis kui hakati direktiivi rakendama. ja minu roll VKE-des ja ka samuti vabatahtlikus tegevuses, minu isiklik kogemus Oh, mul oli väga hea meel, et seda direktiivi hakati kiiresti siseriiklikult rakendama, kuid ausalt öeldes ei ole sellel hambaid ja mõju. olen VKE-d eh, intergrupi aseesimees. ja kõik, kes te VKE-sid eh, esindate, tahaksin teid siin tervitada. Teil on suured, te olete seotud eh, suurte jaemüügiahelatega, sest ja siin on probleem, sest äh, väikesed ettevõtted, kellel on väi-, väikesed varud, neil ei ole läbirääkimistel jõudu. Te rääg-, olete rääkinud paindlikkusest, aga milline jõud läbirääkimistel on VKE-l? nagu Eurochambri kolleeg ütles, sageli nad ei tunne isegi õigusakte väga hästi ja nad äh, peavad, on sageli sunnitud äh, nõustuma suuremate ettevõtete poolt pealesunnitud tingimustega. direktiivis tuleb tegeleda konkreetsemalt pahe, kahe, paari teemaga, kaks, siin on paar süüdlast, mille üks on keskne administratsioon, avalike hangete lepingute puhul sunnivad nad inimesi nõustuma hiliste maksetingimustega ja tähtaegadega, sest siis nad saavad lepingud mina tegin ettepaneku, omal ajal, kui olin minister, tule, et direktiivi tuleks panna kohustus, et hankekonkursside võitjad peavad otsekoheselt maksma oma allhankijatele. ja see ei läinud läbi. allhankijad on orjad ja peamine süüdlane on äh, keskaparaat, äh, odav, äh, odav tari-, odav intress samuti nullprotsendiline. tarnija annab lihtsalt odavat krediiti. ülikoolides, kui ma õppisin finantsjuhtimist, siis õppejõud õpetasid meile et tuleb vaadata, mitu päeva kulub makseks, enne kui raha kohale jõuab. see võib venida. see, siin on eetika probleem. mina tahaksin eetilist kokkulepet äh, näha avaliku ja erasektori vahel minu kodumaal. tahaksin äh, vältida olukorda, kus äh, kus ärikoolides öeldaksegi, et ärge makske, võtke seda null protsendiga laenu, vaadake, milline positiivne rahavoog sellega kaasneb. kui me, kui neid konkreetseid muutusi direktiivi ei vii ja kui äh, äh kui liikmesriigid ei, ei rakenda seda, siis nii juhtubki ja veel paar märkust kujut-, räägitakse sellest, et ettevõtted peavad maksma kuue päevaga, kui lepingus ei ole öeldud teisiti ja mis siis juhtub, on see, et suurettevõte ütleb, et meie tahame üheksakümmend päeva paindlikku perioodi. pain, selline paindlikkus on väga-väga kahjulik. me räägime alati, see tavaliselt on kasulik, kuid antud juhul küll on paindlikkus väga kahjulik, me peame kaitsma VKE-sid ja seda saab teha ainult siis, kui meil ka eetilised põhimõtted on kaasatud, vastasel korral äh, ei peeta kinni eetikanõuetest. VKE-del peab olema samasugused tingimused nagu suurtel ettevõtetel. kui äh, VKE raha ei saa, siis ta ei saa inimestele palka maksta. ja on kõikvõimalikke negatiivseid tagajärgi VKE-dele. Neile maks-, nad, nende töötajale makstakse vähem. mõelgem kõige tavalisematele väikestele ettevõtetele. ei saa ju ka minna kohtusse, VKE-d ei lähe kunagi kohtutesse, me rääkisime neljakümne eurosest äh, fikseeritud summast aga kohtus käimine läheb ju kallimaks VKE-le kui nelikümmend eurot tegelikult. Äh, teine süüdlane äh, lisaks äh, avalikule sektorile on veel. komisjon viis läbi uuringu uurimaks, kui palju on riik võr-, võlgu eraettevõtetele ja sealt tulid välja mitmed üllatavad asjaolud räägime keskmistest. kuid keskmisest rääkida, äh, see ei ole hea mõte, sest on suuri ettevõtteid, kes peavad nõuetest kinni, aga võrdleme pikk, äh, makseperioodide erinevusi suurte ja väikeste ettevõtete vahel, siis näeme väga erinevaid äh, näiteid. kõigepealt on see, mis toimub, on praegu, praegu on ebaõiglane. peame väga täpselt tähelepanelikult seda jälgima. ma olen ise olnud kolmes väikeettevõttes ja pärast direktiivi jõustumist pean ütlema, et ta ei ole täitnud oma eesmärke, vaatamata komisjoni headele kavatsustele. kui õigusaktil on mingisugust mõju ette näha, siis peab see olema parandatud õigusakt. Öeldakse, et seda ei ole vaja muuta, kuid see ei vasta tõele. kui tegemist on domineeriva turupositsiooniga, meil on suured äh, jaekaubanduse ketid minu koduriigis, kes võivad hinnad äh, kin-, määrata tegelikult väikestele äh, põllumajandusettevõtetele ja neil ei ole võimalik sellest kõrvale hiilida. mina olen oma fraktsiooni variraportöör ja olen Lara Koomiga tihedat koostööd teinud, siis raportööriga. ma loodan, et komisjon on avatud meie ettepanekutele, et me parandaksime direktiivi. küsimus ei ole nii palju kaitsmises kui õiglases kauplemises turul, sõltumatult sellest, kui suur on ettevõte meil on üheksakümmend tuhat VKE-d jah, võib-olla tore, aga kui neil on suured probleemid äh, likviidsusega, nad ei saa äh, kapitali kõrvale panna, kui neid makstakse hilja või makstakse tooraines. VKE-d peavad üldiselt maksma oma tooraine eest kolmekümne päevaga suur, suurtele ettevõtetele ja sageli on ainult üks äh, tarnija ühe tooraine jaoks. nii et nad peavad maksma siis, kui nemad kaubad saavad, kuid ostavad, kuid nad ei saa seda raha tagasi. me põhimõtteliselt siin, äh, me, me lihtsalt hiilime kõrvale süsteemist. suur tänu nüüd, härra Suurik. Vidím, že ctěná paní kolegyně byla velmi emotivní suur tänu, lugupeetud kolleegid. ma näen, et minu kolleegid on väga emotsionaalseks muutunud. mina olen natukene teisel seisukohal ja loodan, et ka ma ära kuulatate, enne kui pöördun meie külaliste poole. sooviksin kõigepealt ähm, vastata sellele, millest rääkis minu kolleeg. Te rääkisite, et ähm, standardmakse tähtaeg on kuuskümmend päeva. aga läbirääkimiste käigus need kurjad ähm, suurettevõtted ütlevad, et ei, et maksetähtaeg peab olema üheksakümmend päeva ja rohkem. kuni aastani tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa minu kodumaal nimetati seda plaanimajanduseks, et, äh, et äh, tarnijatele tehakse ettekirjutusi, ja sellisel ehm, juhul isegi, kui ehm, suurettevõtted seda ei teeks, siis nad kasutavad oma võimu kuskil mujal, näiteks mis puudutab hinnakujundust. ja ehm, siin juba räägiti sellest, et eh, kohaldatakse täiesti absurdseid eh, hindu ja et VKE-d ei eh, suuda isegi ähm, näiteks äh, niisutuseks vaja minevat äh, vett selle eest ähm, maksta. aga mida siis nad peavad tegema, kuidas nad siis peaksid ähm, oma hinnad peale suruma? me peaksime ikkagi vältima seda, et me jälle plaanimajanduse äh, tavade juurde ei läheks, et meil on ikkagi vaba turuga tegu, keegi kuskilt äh, ei dikteeri midagi, keegi ei ütle, et hinnad peavad olema sellised ja mitte teistsugused, muidu me jõuaksime jälle tagasi äh, plaanimajandusse ja me kõik väga hästi teame, milline olukord valitses Ida-Euroopa riikides tollal ja minu meelest on naeruväärne see, et, et Euroopa Liit ise suuri summasid äh, ei maksa ja süüdistab ainult erasektorit. ma saan loomulikult aru, et äh, härra Casado tasutakse selle eest, et ta äh, suurte äh, jaemüügiahelate, jaemüügiettevõtete huvisid maksaks. aga jah, see ei ole VKE-de põhiõigus, et nad peaksid saama maksetähtajaks kolmkümmend, kuuskümmend päeva, keegi ei sunni neid tarnima äh, Äh, suurettevõtetele. Te ise ütlesite, et äh, neid justkui sunnitakse. ei, keegi ei sunni neid. et võib-olla on neil ebasoodsamaid äh, tingimusi ja nad pea-, saaksid ise siis valida paremad tingimused, aga see ei ole mitte nende probleem, vaid see on ikkagi VKE-de probleem, kes oma äh, koha eest turul võitlevad ja Euroopa Liit ei peaks siinkohal sekkuma. ja minu viimane märkus selle kohta, mille rääkis proua Märtin. loodan, et hääldasin teie nime õigesti. Te ütlesite, et tegu on ainult keskmiste näitajatega, millest te räägite. aga on neid, kes maksavad kiiremini. ja on ka neid, kes maksavad ehm, veel aeglasemalt jah, see on seotud küll keskmise näitajaga, aga oluline on see, et, et Euroopa Liit ei peaks siinkohal sekkuma, meil on direktiiv olemas, seda rakendatakse ja seetõttu oleks õige, kui meie näeksime vaeva sellega, et see direktiiv täies mahuks ka rakenduks, enne kui me hakkame seda muutma ja uusi eeskirju välja töötama enne me peame tagama ikkagi, et direktiivi oleks õigesti ja täies mahus ähm, rakendatud. ja ma arvan, et me peaksime alustama sellest, et puudujäägid kõrvaldada just rakenduses nüüd lõpetuseks mõned äh, kliendid ei äh, maksa tähtaegselt, aga see ei ole Euroopa Liidu probleem, vaid see on ikkagi ettevõtjate probleem. enne kui ma tulin siia, siis mul oli ka eraettevõte, ma andsin tööd kahesaja viiekümnele inimesele ja, ja kui keegi mulle ei maksnud, siis ma ei pöördunud Euroopa Liidu poole, ei öelnud, et palun tehke midagi, et ma saaksin oma raha tagasi. ei, ma lihtsalt ei tarninud enam oma tooteid sellele äripartnerile Te lihtsalt üritate praegu kapitalismi ära kaotada, kui te seda teete, siis meil asi küll paremaks ei lähe. härra De Jong, suur tänu meie panelistidele selle väga äh, huvitava ja kasuliku info eest. ma pean vabandama, sellepärast et kohe algab ka eelarve kontrolli koordinaatorite kohtumine, kus äh, see oleks ka väga huvitavaks aruteluteemaks. selle, eriti mis puudutab siis avaliku sektori ameteid ja, ja see puudutab loomulikult ka Euroopa institutsioone ja ameteid, sellepärast et ka nemad ju vastutavad siin õigeaegse maks, maksete eest. ja uuringutest on näha olnud, et tegelikult Euroopa Liidu institutsioonid ka ise nendest maksetähtaegadest kinni ei pea. nii et mis puudutab nüüd avaliku sektori ameteid, äh, ükskõik kas Euroopa Liidu tasandil või kohalike piirkondliku tasand, siis me ikkagi peaksime siin täis sallimatust äh, rakendama maksetähtaegade osas ja ettevõtjatel ei peaks olema mingisuguseid ettekäändeid, aga nad võivad öelda, et kui avalik sektor õigeaegselt ei maksa, siis miks meie peaks ennast tegema. nii et ähm, me peaksime, me peaksime ikkagi praktikas ka selle küsimusega tegelema, ka komisjon B2B äriettevõtete vahelised tehingud. Äh, ma kuulen siin erinevat probleemi, nimelt ähm, šokeeriv on see, kui vähesed ettevõtjad üldse eeskirjadega kursis on. aga sellest puudujäägist on loomulikult lihtne üle saada et äh, meil on terve rida äh, kommunikatsiooniinstrumente, SMIT ja nii edasi, et võime seda kasutada ja seda me ka teeme, aga meil on ka palju organisatsioone, VKE-de organisatsioone ja nemad on ju kõige õigemad äh, selleks, et oma liikmeid eeskirjadest ja õigusaktidest teavitada. Nemad peaksid selle koostöö tagama ja edasi omal ajal ma hääletasin selle kohustuse vastu, mis puudutas väga väikseid ettevõtteid. et nad peavad ka oma raamatuandlu, raamatupidamise andmeid esitama. aga nüüd tõesti väikeettevõtted ehm, peavad tegelema sellega, et neil on puudulikud teadmised ehm, finantsküsimustest ja ka samas neil tekib probleeme maksuametitega. maksuamet ei tee ju vahet nende nendel, kes oskavad paremini finantsasjadest aru saama ja kes mitte, te peate ju lihtsalt oma maksudeklaratsioone esitama. ja minu meelest oli tollal juba kahtlemist väärt see, et, et me leiame, et, et kui üks, et üks ettevõtja peaks siis ähm, kõike teadma. ja aga äh, samas, kui probleeme tekib, siis lisanduvad kõik raamatupidamisprobleemid ja nii edasi, edasi nii et võib-olla me peaksime tõesti sellise kohustuse väga väikeettevõttele sisse viima. nüüd, mis puudutab õiglasi kaubandustavasid, äh, ebaausaid kaubandustavasid, jah. Ähm, Mark Tarabella raportis, mis puudutas äh, sellega seoses toiduainede tarneahelad, ka seal oli seda teemat käsitletud, aga see on ka seotud jällegi õigusloomega. Tarabella raportis on ka üks, on ka seotud see ähm, vahendusega nii et kas me räägime nüüd maksetest või teistest ebaausatest kaubandustavadest, siis me peame ikkagi arvestama selle hirmufaktoriga. see on vägagi suur, nii et äh, oluline on äh, ikkagi häid suhteid äh, säilitada ja kui siis üks ettevõte ütleb, et ma ei ole nõus selle üheksakümne päevase maksetähtaega, siis tekib, tekitatakse probleeme. nii et ähm, kui meil oleks VKE-de ombudsman, see, me praegu ei ole seda ja minu meelest oleks see huvitav mõte, et meil oleks VKE-de e ombudsman, kes siis võiks ka vahendada neid vaidlusi, mis on seotud hilinenud maksetega, aga äh, no, Hollandis äh, näiteks äh, VKE-de organisatsioon võib öelda, et näiteks sellele Äh, võlgnikule, et, et jah, ma olen saanud oma liikmetelt, oma VKE-delt äh, väga palju äh, kaebusi selle kohta, et õigeaegselt ei maksa, et sellisel juhul oleks ka vahendus tagatud, oleks meil ombudsman, oleks nüüd ähm, sektori esindajad ja nii edasi ja ja oluline on siinkohal ka see, et, et oleks võimalus seda kaebust esitada ka anonüümselt, seda on, teemat on käsitletud ka toiduainete ahela raportis, millest ma äsja rääkisin ja mul oleks veel üks küsimus, et olen väikeettevõtetelt, äh, näiteks moesektoris äh, töötavatelt äh, ettevõtetelt kuulnud, kes sõltuvad hooaegadest, ütlevad, et jah, et me ostame küll kevadel tooted sisse, aga samas müüme neid alles võib-olla Soomes, nii et alles suvel müüme need maha, nii et see on seotud ka paindlikkusega. suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja, palun. Marko Zulo, you want to ask? okei okay., then I want to give the floor. kui ei, siis äh, anname sõnajärje tagasi meie külalistele. kui teil on küsimusi, märkusi. Mr äh, Hendriks. härra Hendriks. tänan, esinaine. küsimusi õieti nii palju ei olnudki. või vähemalt võib-olla tahaksin kõigepealt rõhutada, ma olen selle teemaga tegelenud juba üheksakümne kolmandast aastast ja ikka üritan direktiivi paremaks muuta, see on vana probleem. ja mul on siin tunne, et ma olen seda kõike juba kuulnud ja näinud, tean kõiki argumente. peamine on see, et mõnede suurte ettevõtetega on probleem ja nagu ma ütlesin, peame mõtlema väljaspool kasti, out of the box, mõtlema konkurentsiõigusele ja ausatele kaubandustavadele. ma, ma ei arva, et ähm, vaba maailm on ohus, kui me sunnime suuri ettevõtteid maksma kuuekümne päevaga oma arveid. probleem on tõesti mõnedes suurtes ja nagu Hollandi puhul Hollandis on suurtel ettevõtetel kohustus maksta VKE-dele kuuekümne päevaga, muus osas suured omavahel ja väikesed omavahel on võimalik öö, äh, vabalt, lepinguvabadusest kinni pidada. et see la-, võimaldab lahendada spetsiifilisi probleeme ja ka VKE-de harimise kohta vaadake meie positsioonidokumente, algusest peale oleme seda rõhutanud, et väga sageli VKE-d isegi ei saada üldse arveid. härra De Jong ka ütles seda väga selgelt. see on meie äriorganisatsioonide vastutus, kuid see ei lahenda suuri probleeme iseäranis mõnede suurte ettevõtetega. ka Soomes neljast kolm Soome ettevõtet on nõustunud pikemate tähtaegadega, kui neile tegelikult meeldiks, isegi Põhjamaades. näete. härra De Jong, teie küsimus tekstiilisektori kohta. tõesti, see on probleem. ja meie oleme seda ka arutanud oma organisatsioonide raames, me esindame paljusid sektoreid. ja tekstiilisektor, nagu te ütlesite, see võib olla tõesti seal problemaatiline kas me ei peakski sek-, sektoripõhiselt lähenema, nagu Prantsusmaal on küsitud, sellele võiks mõelda. probleem on selles, et sektoreid on keeruline defineerida sageli ja vahet teha sektoritel, vahed hakkavad kaduma sektorite vahelt. aga teisest küljest tekstiilisektori puhul mul, ma ei usu, et väikesed jaemüüjad, keda me ka esindame, et nad saavutaksid üheksakümne päevase maksetingimuse, mina arvan, maksimaalne oleks kuuskümmend. nii et probleem on olemas. aga jällegi, meil on vaja paindlikku seadusandlust enamuse ettevõtete jaoks, kuid mõnede konkreetsete probleemide jaoks ja eriti paraku jälle pean kordama, suurte ettevõtete puhul on meil vaja selget vastust ja lahendust probleemile, ootan seda endiselt. seda ei saa lahendada eetikale rõhu, rõhudes, sest nad on lihtsalt liiga suured selleks, et, et see häbistamine kuidagi aitaks. ja samuti ametiasutused, mõelgem lünkadele vabandust, meil tuleb kohe pärast teises osas äh, arutelu avaliku sektori asutuste kohta, nii et annan sõna härra Kasadole. aitäh. Äh, proua Grapini, te selgelt äh, rääkisite sellest, kuidas on olukord suurte ettevõtetega, jah, me esindame neid. ja selleks ma olen ka siin. ja ma tahaks ja minu ülesanne oli rääkida olukorrast nii, nagu see on Hispaanias. meil on kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiiviga loodud raamistik. meie meelest see toimib hästi. siin on äh, Äh, kõigi poolt aktsepteeritud tingimused paika pandud ja see ei ole tekitanud konflikte erinevate osapoolte vahel. me ei ürita siin äh, liiga palju kaitsta enda sektorit, me räägime sellest, mis toimub. Hispaanias meie sektoris. Hispaanias on kohtud mis võivad karistada kõiki võimalikke ettevõtteid, suuri, väikseid ja meil on ka kaitse haldussektoris ja kõik see toimib. toiduahel näiteks, see on val-, sektor, millest palju räägitakse. aga meil on üks asutus, mis väga hästi toimib. saab esitada anonüümseid kaebusi ja see toimib suurepäraselt. kuid aasta lõpus on äh, siis kokkuvõttes äh, minimaalselt kaebusi hilinenud maksete tõttu. Äh, need on, need on Põllumajandusministeeriumist saadud andmed. nagu ma varem ütlesin, meie soovime, et Euroopa Liidu institutsioonid rakendaksid meetmeid, mis äh, tagavad äh, direktiivi rakendamise järelevalve, meil on lihtsalt kohu-, direktiivis endas on olemas kõik nõuded, mis kehtivad kõigile. kui selle direktiivi eesmärke ei saavutata, siis mitte sellepärast, et eesmärgid ei ole piisavad, vaid selle, selle tõttu, kuidas seda rakendatakse. ja siinkohal olen vägagi nõus sellega, mida teie ütlesite meil peavad olema õiged vahendid selleks, et täita teie poolt seatud tingimusi. olen ka öelnud härra Suuliku sõnadega. Euroopa Liit eelkõige peab kaitsma turgude toimimise vabadust. avalik see, asutused peavad sekkuma ainult siis, kui miski seda õigustab ja see peab olema ka proportsionaalne. Äh, suurte, suured jaemüügiettevõtted, tähtajad eri tüüpi lepingud, suulised või kirjalikud tuleb arvesse võtta ka toodete tüüpi, millega meil on tegu. nii et olgem väga ettevaatlikud. me peame eelkõige ära hoidma ebaproportsionaalselt äh, sekkumist, millel oleks tegelikult negatiivne mõju. aitäh ja proua Mertin lühidalt. suur tänu. ma ei usu, et keegi üritab sotsialismi siin taas või kommunismi äh, ehitada, see oli vist see sõna, mida te kasutasite. me lihtsalt soovime õiglasi tingimusi kõigile partneritele ja osalistele ja tur-, ühiskonnas ja turgudel. kas siin on keegi Rootsist? kas ma mäletan õigesti, et Rootsis on palkade osas läbipaistvus? kas ma mäletan õigesti? võib-olla see oleks lahendus kui see kedagi ei sega, et on äh, pikad äh, maksetähtajad suurettevõtetel, siis see võib-olla ongi lahendus. Thank you, so um, I. suur tänu. Läheme siis nüüd teise paneeldiskussiooni juurde, kus me hakkame rääkima seda, kuidas avaliku sektori asutused suhtlevad äriettevõtetega. ja esimesena saab sõna härra Bramini, kes esindab Itaalia ettevõtjaid. tere päevast, daamid ja härrad, lugupeetud saadikud. mina räägin vabalt, sellepärast et see, mida ma tahaksin rääkida teile, on minu ettevõtte lugu siin räägiti sellest, et tahetakse tagada, et suurettevõtete, väikeste ettevõtete vahel maksed toimiksid hästi. väikeettevõtted on Itaalias selgrooks ja ma arvan, paljudes muudes riikides on sama. praegu on üheksakümmend päeva Äh, selleks tähtajaks suurettevõtete võib-olla maksavad hiljem, see ei pruugi olla õige. see olukord on vastuvõetamatu ning äh, kui avalik sektor seda teeb, äh, siis see on veel hullem. minu enda ettevõtte lugu puudutab sedasama. minul oli Milanos tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmandal aastal loodud ettevõte ning tegelesime jäätmete käitusseadmete ehitamisega. üheksakümnendatel aastatel hakkasime osalema ka riigihangetes. võitsime Sitsiilias, kampaanias, äh, selles valdkonnas siis hanked. algselt pidid kommuunid maksma ja maksid loodi äh, aga seejärel uued haldusüksused. ja sellest hetkest, kui see süsteem äh, muutus, äh, ei makstud enam, maksti vähehaaval kolmesaja viiekümnest tuhandest sai kakssada viiskümmend tuhat ja nii edasi, summad üha vähenesid. ma üritasin edasi minna nende töödega, aga võtsin võlgu sest et ma mõtlesin, et küllap riik maksab. Äh, võtsin laenu oma maja peale. ja lõpptulemusena siis äh, pidin kõik oma vahendid äh, ära investeerima sellesse töösse ning lõppes see asi niimoodi, et mitte ainult mulle ei makstud, vaid ma ei saanud äh, ju ka oma tehaseid kinni panna, sellepärast et ma pakkusin ju teenust, mis oli avalikkusele mõeldud. sellest tulenevalt siis äh, äh, oma rahaga üritasin edasi minna. lõpptulemusena see enam ei toiminud ja kahekümne neljandal märtsil kaks tuhat üksteist äh, pidin teada andma pankrotistumisest. see on siis minu lugu. siin räägiti saja kahekümnest, saja viiekümnest päevast, minul olid nelja aasta arved maksmata Sitsiilias. ja kampaania puhul seitse aastat. ja maksis, pidi maksma riik seega ma tahaksin pöörduda teie poole ja ütelda, et ka teie peate midagi tegema. seda sellepärast, et kõik praegu Itaalias on ka palju neid, kes peavad oma ettevõtte võib-olla kinni panema, selle, aga see ei ole nende süü. ja pöördun teie poole ka seetõttu, et kaheksa tuhat viissada ettevõtjat on äh, enesetapu sooritanud just neil samadel põhjustel, mitte keegi ei ole midagi teinud ma olen Euroopa kodanik, Itaalia kodanik ja sellest tulenevalt palun, et te võtaksite meetmeid selleks, et need, kes kõik kaotavad mitte omal süül, äh, saaksid hüvitust riigilt, sellepärast et nii see peab olema. riik ei saa äh, käituda nii, nagu minuga käitus lõpptulemusena pidin ma ka oma kodust välja kolima, sellepärast et ma tahtsin uskuda riiki, eh, mitte ka äh, eh, töölt lahti lasta oma ettevõtjaid, ega mul neid palju ei olnud, aga äh, meil oli väike ettevõte, pereliikmed olid peaaegu, teadsime kõiki neid äh,. üritasin vastu pidada enda, nende pärast, sellest tulenevalt tõesti pöördun teie poolt, palun tehke midagi. aitäh! Thank you very much um.... suur aitäh äh, selle loo eest. järgmisena proua Betsino de Geronimo, kes on samuti ettevõtja Itaaliast, Astri ettevõttest. tahaksin tänada proua Laara Koomit, kes kutsus mind ole, osalema. ka mina olen väga emotsionaalne, sellepärast et härra Brahmini probleemid äh, on ka minu jaoks äh, vägagi aktuaalsed, ise elasin sama läbi. ma tahaksin tänada teid selle eest, et mind ära kuulate ning et annate mulle võimaluse rääkida omaenda kogemusest. olen Rosella Petsina de Geronimo, sündinud Sitsiilias, Katanias. õppisin mujal ja läksin tagasi Kataniasse Sitsiilia, sellepärast et eh, sõbrad kutsusid selleks, et parandada olukorda sellel territooriumil eh, keskkonna mm, osas. Eh, ning tegemist oli siis prügi kogumisega linnades. meil oli ettevõte Dust, samuti äh, nelikümmend aastat oli juba tegutsenud ja pidi siis koguma kõik äh, jäätmed kokku. selle töö taga on äh, ka oma kontseptsioon, sest tähendab, mina usun keskkonda, kaitsen keskkonda ja ma usun, et ma võitlen selle nimel, olen aktivist, olen valmis võitlema parema maailma nimel. minu ettevõte on pereettevõte nelikümmend miljonit eurot äh, on meie mm, seitsesada töötajat. käive on siis nelikümmend miljonit ning mm, me oleme vastutavad äh, selles piirkonnas, äh, Sitsiilia on vastutav väga tohutu koledad asjad eest selles piirkonnas ja mina isiklikult olen vastutav muidugi kõikide nende töötajate eest, kes äh, meil töötavad. seitseteist miljonit eurot olen ise välja käinud äh, seitsme aasta jooksul selleks, et välja tulla. Äh, oleme ellu jäänud sellepärast, et olen suutnud luua endale maine et olen hea tagasimaksja, pangad on mind aidanud ja oleme äh, samuti oleme samuti suutnud luua nii-öelda äh, voorusliku äh, nõiaringi, kus tarnijatega üksteisele käe ulatame. Itaalias sellised asjad juhtuvad, nagu ka see härra Bramino ütles, ettevõte, mis pakub avalikke teenuseid keskkonna hügieeniga osas ei saa oma teenuse pakkumist lõpetada, sellepärast et tegemist on avalik tee, avaliku teenusega ja ta ei saa seda teha isegi siis, kui talle endale ei maksta, ta peab oma töötajatele maksma, aga tal peab olema võimalus ka turule jääda. ta öö, peab osamakse maksma, makse riigile ja, ja nii edasi. enne kui saame Äh, kohalikult omavalitsuselt äh, või regioonilt äh, lubaduse, et meile makstakse, peame näitama, et meie oleme kõiki reegleid täitnud maksude maksmise osas. kui ettevõte täidab kõiki tingimusi ja kelle ainsaks kliendiks on riik, siis e-riik ei maksa, siis äh, loogiliseks lahenduseks oleks see, näiteks kui on ette nähtud kolmekümne päeva jooksul maksmine, siis ma olen näinud, et riik lihtsalt ei maksa selle tähtaja jooksul, aga mina pean ikkagi äh, teenuseid äh, pakkuma. kui me lepingu sõlmime, ise õppisin ülikoolis, et äh, sellisel juhul on ka vastastikuse põhimõte kehtiv. mina pean maksma töötajatele investeeringute eest kõike täpselt õigeaegselt tegema, riik aga, kes saab teenuse ja nõuab ainult ja kellelt me nõuame ainult ühte asja, et ta maksab äh, kolmekümne või neljakümne viie päeva jooksul ära, ta mitte ainult ei maksa, aga ta isegi ei äh, maksa mingeid intresse nende maksmata summade pealt. kui äh, see peaks nii olema, sellepärast et tegemist on ju siis võlgnevusega. see Itaalias võib kesta kakskümmend aastat ehk siis Sitsiilias midagi teha riigiasutustega koos on tohutu riskiallikas seega, mida ma siis palun, mida ma tahan Euroopa Liidult? kuna te olete juba nii palju kordi eh, eh, maksete viivituste pärast eh, Itaaliat karistanud, siis midagi siin ei ole paranenud. Itaalial on ükskõik sellest, mis siin öeldakse Brüsselis. Itaalial on sellest täiesti ükskõik tehke midagi ometigi selleks, et Itaalia maksaks nii, nagu peab maksma kolmekümne päeva jooksul peale seda, kui arve on väljastatud, nagu te ise ütlesite. ja nii, nagu on kirjas ka minu öö, lepingutes, kolmkümmend või maksimaalselt nelikümmend viis päeva, vastasel juhul lihtsalt me ei suuda tööd jätkata meie peame reegleid järgima, aga kes peaks siin eeskuju näitama, riik, kuidas ometigi niimoodi, et riik, kes peaks olema see, kes on suurepäraseks eeskujuks kõikidele kodanikele, lubab mitte ainult mitte maksta endale õigeaegselt, vaid kõigele lisaks ta ei maksa ka viivist nii et lihtsalt meil ei ole võimalik sellistes tingimustes ellu jääda, seega ainus asi, mida me tahame, on see, et äh, meile makstakse õigeaegselt. Euroopa Liit peab sundima Itaaliat hüvitama, kui tal on äh, võlg, jah, võlg, kui riigil on võlg sellisel juhul on vaja kompenseerida äh, see olukord nii, et äh, ettevõtja äh, ei satuks veel kehvemasse olukorda. kas te teate, kui kõrged on sanktsioonid Itaalias ettevõtetele, kui nad ei maksa õigeaegselt, nelikümmend protsenti rohkem võrreldes nelikümmend protsenti on äh, see lisatasu siis. kuidas on ometi niimoodi, et meie peame nelikümmend protsenti rohkem maksma? peab ütlema, et kuidas nüüd äh, ei olegi mingit muud võimalust meil, kui äh, pankrotti minna või siis kuidagi vaevu, vaevu ellu jääda. meil on imet vaja kommuunid näiteks, kui nad mulle midagi võlgnevad, Pinko Pallos näiteks, äh, kommuunid võivad ka pankrotti minna Itaalias, see on küll absurdne nagu, aga nii see on. Nemad võivad mulle teha pakkumise. palju te tahate, kas tahate sada? ma võin saada talle nelikümmend anda aga mina teen tööd, mul on ettevõte, intensiivse, intensiivselt töötame, meil on äh, tööjõukulud. kuidas ma saan nõustuda sellega, et makstakse alla viiekümne protsendi, see on täiesti ennekuulmatu. minuga on nii juhtunud mulle öeldi, et oodake kümme aastat, sellepärast et meil on äh, teised võlgnevused, mis on privi-, äh, prioriteetsemad ja siis vaatame, kas saame maksta teile täielikult tagasi. minu advokaat ütles mulle, et äh, enne meie oma läks veel teine kommuun pankrotti äh, ja kui see pankrotimenetlus kestis neil kümme aastat ja kui need kümme aastat läbi saadi, siis alustati uut pankrotimenetlust, nii et põhimõtteliselt mitte kunagi need vahendid ei jõua meieni. seega jah, pöördun Euroopa Liidu poole ja palun, et et te teeksite midagi, et Itaalia peaks äh, maksma äh, selleks, et miks ometigi meie peame täitma nõudmisi, maksma makse, kui riik, riik ise ei maksa, see on täiesti äh, mõeldamatu, see ei toimi. kui mulle ei maksta, siis mina ei maksa ka äh, tagasi ju, äh, nii see on. seda mina tahan, kui võimalik, palun Thank you very much for your clear message. suur tänu, sõnum oli väga selge. ja meie viimane kõneleja on proua Finley Iirimaa alalisest esindusest Euroopa Liidu juures. Uh, suur tänu, esinaine, suur tänu kutse eest tänasele kuulamisele. pean ütlema, et Iirimaa äh, on kiirete maksete kultuuri esindaja, eriti avalikus sektoris. ja meie leiame, et just avalik sektor peab olema liidri rollis, äh, muutmaks äh, äh, kultuuri nii, et maksed oleksid kiired. mina keskenduksin kahele valdkonnale. avaliku sektori maksekohustused erasektorile, nagu meil need Iirimaal toimivad Äh, ärikohustused ja jätkuv dialoog. Iiri õigusakt nõuab, et avaliku sektori asutus maksab kaupade ja teenuste eest kolmekümne kalendripäeva jooksul vastavalt äh, kehtivale arvele ja ettevõtete vahel on maksimaalselt kuuskümmend perioodi, seda võib pikendada ka ainult siis, kui sõnaselgelt on osapooled nõustunud lepingus ja kui see ei ole tarnija suhtes äh, liigselt ebaõiglane. kolmkümmend päeva on nii avalikel ettevõtetel, asutustel kui äriettevõtetel aega. miinimumnõude kaks, selles võttis kohanik, võt-, võttis riik sellise kohustuse endale aastal kaks tuhat üheksa, et isegi viisteist päeva lep-, arve alusel äh, on maht, maksetähtaeg kaks tuhat üksteist. seda võeti otsus pikendada seda ka kogu äh, avalikule sektorile, mitte ainult keskvalitsustele, vaid kohalikele võimudele samuti ja, ja mittetulunduslikele riigiasutustele, nii et ja siis viieteistpäevane maksetähtaeg. kõik, nii et kõik siis avalikus sektoris peavad äh, iga kolme kuu tagant avaldama andmeid ja, ja valitsuse tegevuskava näeb ette paranenud äh, aruandlusnõuded äh, maksete osas avalikule sektorile. sellega viidi sisse kohustus Äh, anda aru hilinenud maksetest ja ka kompenseerimiskuludest aru anda. ja selline aruandlus täiendas olemasolevat kohustust maksete osas aru anda viieteist päeva jooksul, kuueteist ja kolmekümne päeva vahel ja siis nende maksete osas, mis teostati pikema perioodi jooksul kui kolmekümne päeva pärast. ja hilisem, viimased andmed, mis meil on aastast kaks tuhat kaheksateist, näitavad, et keskmiselt kaheksakümmend neli protsenti arvetest makstakse ära viieteist päevaga ja üheksakümmend kuus protsenti ette nähtud kolmekümne päeva jooksul. loomulikult tahaksime, et siin oleks sada protsenti. valitsuse otsuse kohaselt eelmisel aastal kaks tuhat seitseteist äh, ministeeriumid, avaliku sektori asutused on kohustatud mak-, maksma intress hiliste maksete puhul automaatselt, kui maksed äh, makstakse nõuete kohase arve alusel ja kolmekümne päeva jooksul. kõik, mis on, äh, läheb üle kolmekümne päeva, siis hakkab kehtima automaatne viivise maksmine. nii et äh, üksikud ministeeriumid peavad tagama, et et äh, ministeeriumid ja ametid, mis nendel allasutused, täidavad seda nõuet. siia käib ka kohustus selget infot andma maksetavade kohta, äh, kaebuste käitlemine, näiteks vaidluste lahendamine, automaatne intressimakse kompensatsioonikulud, äh, mis on keskvalitsusel ja avalikul sek-, erasektori allasutustel, see on võtmetähtsusega meede selleks, et äh, kiireid makseid kultuuri edendada. see võimaldab maksta tarnijaid ja võtta ettevõtetelt koorem ära, et nad peaksid hakkama nõudma oma õigusi sisse äh, viiviseid. suunised on vastu võetud ka ministeeriumide ja allasutuste jaoks. üks kõnelejatest siin rääkis juba enne Äh, venitamistaktikast näiteks. meil on olemas menetlused selleks, kuidas koolitada inimesi, neid, kes vastutavad äh, arvetega, arvetega, et neid äh, menetlusi kiirendada. ilma kella peatamata. ettevõtete kohustused ja jätkuv dialoog meil on nõuandev komitee VKE-dele, seal on ärisektori esindajad, kes annavad ministeeriumile nõu kõikides väikeettevõtlust puudutavates küsimustes ja üks kiirvalitsuse äh, algatustest äh, kiirete maksete osas äh, siin on just arvete võetud VKE-de arvamus kiirete maksete Äh, eeskiri on hea näide dialoogist, heade tavade, see head, heade tavade koodeks on äh, Krediidihalduse Instituudi, PKE-de ühenduse, väikeettevõtete ühenduse ning ettevõtjate ühenduse koostööst sündinud on see algatus äh, ja ning samuti Chambers Island maksete föderatsioon ja kõike seda toetas Ettevõtlusministeerium. see koodeks on veebiportaalis alates märtsist kaks tuhat viisteist ja tema eesmärgiks on maksete kultuuri muutmine. tegemist on muidugi jätkuva tööga. on vähem kui kolmsada äh, allkirjastajat see on võib-olla nüüd, äh, tundub negatiivsena, aga see on jätkuv tööprotsess. meil on hiljutine hea näide kuhu, ühest suurest ettevõttest, kes on võtnud endale kohustuse äh, väga kiireid makseid teha ja see on hea. see on tohutult tähtis, et ettevõtted ja pigem äh, ühendused, kes neid esindavad, aktiivselt äh, toetavad ja edendavad seda lähenemist. kokkuvõttes ma ütleksin, et avalik sektor peab tõesti olema eeskujuks, siin muid lahendusi pole. see on meie kogemus. aga töö on jätkuva iseloomuga töö, seda oleme samuti näinud tohutult tähtis on see, et äriettevõtete esindajad ähm, kaasakavad väikeseid ettevõtjaid protsessi selleks, et äh, muutusi edasi viia ja selleks, et äh, ka teavituskampaaniaid korraldada, toetamaks koodeksit. Äh, keskvalitsus jätkab samuti teavituskampaaniatega igal aastal toimub üritus, äh, mille korral, kuhu kutsutakse, kus räägitakse kõigest sellest, mis on tähtis väikeettevõtjatele, kaasa arvatud kiired maksed ja neid puudutavad eeskirjad. meil, me ei ole soovi, näinud mingit soovi õigusloomeliseks muutuseks. võib-olla asi on selles, et meil on praegu käimasolev töö Äh, mis seda seletab, kuid ei ole tõesti keegi väljendanud soovi, et õigusakte muudetaks. minevikus on räägitud seosest hangetega, oleme sellele ka mõelnud. ja on, äh, seal võib olla kasulikke ideid. aga sellest ei pea tingimata tulema õigusloomeline algatus. igal juhul, igal juhul oleme avatud kõikvõimalikele ideedele. aitäh! Thank you and before uh, giving the floor back to... ja enne, aitäh, enne kui ma annan sõna komisjoni liikmetele, annan sõna proua Vaidele Euroopa Komisjonist uh,. Thank you very much uh.... suur tänu ja tere päevast kõigile. kõigepealt ma sooviksin tänada uh, IMCO komisjoni selle suurepärase algatuse eest, et olete korraldanud selle arutelu nii olulisel teemal ja olete võimaldanud ka meil siin kohal olla, kõigepealt, et kuulata, sellepärast et teie sisend on meie jaoks äärmiselt tähtis ja ka, et saame omapoolse seisukohta tutvustada. kõigepealt nüüd meie eh, vaatevinklist, eh, et me oleme tegelenud hilinenud maksete direktiiviga, vaadanud, mida see direktiiv on saavutanud, millised on tulemused. me näeme, et asjad on liikumas me näeme, et ähm, et ähm, maksete, hilinenud maksete hulk on vähenenud, maksetähtaegadest ikkagi üritatakse kinni pidada, aga me oleme vägagi teadlikud sellest, et tegelikult me ei ole veel jõudnud sinna, kuhu me oleksime pidanud äh, jõudma. me teame, et olukord ei ole ideaalne ja et väga palju on veel ära teha. nii et äh, me teame, et paljudes ähm, majandussektorites on veel vaja palju ära teha. eri, erinevused on väga suured. ja me teame et, et kuuskümmend protsenti ettevõtjatest äh, liikmesriikides äh, saavad hiljem oma maksed kätte, kui kokku lepitud. nagu ma ütlesin, siis tegu on äh, probleemidega, mis eelkõige mõjutab VKE-sid ja seda eriti olukordades, kus on tegu ettevõtete vahelise suhetega et sest äh, siin juba erinevates sõnavõttudes äh, mainiti, et äh, läbirääkimispositsioon on lihtsalt nõrgem ühel ettevõtjal. ja loomulikult VKS-id mõjutab see ka sellepärast rohkem, et neil on üldiselt rohkem probleeme likviidsusega ja kui on tegu väga paljude hilinenud maksetega, siis see loomulikult seab löögi alla ka ettevõtete tegutsemisvõimelisuse nii et äh, neli, neljast pankrotist üks on seotud hilinenud maksetega, niisiis me oleme väga teadlikud sellest, et see probleem endiselt eksisteerib ja see on ka meie jaoks väga suureks mureks, sellepärast et ähm, me ju näeme, et üldiselt ähm, oma poliitikates me toetame VKE-sid, me teeme väga palju selleks, et äh, et tagada, et VKE-d saaksid juurdepääsu finantsidele, me finantseerime ka Euroopa Liidu eelarvest äh, VKS-id, ettevõtlust ja, ja ja see hilinenud maksete kultuur on tõesti kontraproduktiivne meie senistele jõupingutustele, nii et komisjoni jaoks jääb prioriteetseks teemaks. millised on ähm, järeldused, millised on järgmised sammud? ning äh, siin tulebki nüüd see suur küsimus, et kas me peaksime äh, direktiivi muutma. oleme seda küsimust äh, mitmelt poolt kuulnud ja me ei ole päris kindlad, kas see on õige lahendus probleemile. üks asi, millega me peame arvestama, mida peame kaaluma, on eriti, kui tegu on ettevõtjatevaheliste ärisuhetega. nimelt äh, direktiivi rakendamine näitab mõningaid puudusi, sellepärast et siin me sõltume ikkagi ettevõtjatest. me ei sõltu siin äh, kontrollidest, kes tulevad kohale ja siis karistavad teid selle eest, et te ei ole direktiivist kinni pidanud. me peame arvestama sellega, et rakendamine, eriti just äh, ettevõtete vahelistes suhetes, on keeruline. kui tegu on jõustamisega avalike sektori ettevõtete puhul, siis siin meil on teised meetmed olemas, siinkohal ma sooviksin tõesti kinnitada ka eelkõnelejatele, et me oleme ähm, alustanud ka vägagi rangeid rikkumismenetlusi liikmesriikide vastu, kus on äh, väga suuri probleeme hilinenud maksetega ja äh, Itaalia on nüüd ka Euroopa kohtusse kaevatud seoses hilinenud maksete direktiivi rikkumisega ja rikkumismenetlust on ka teiste liikmesriikide osas alustatud, kui me näeme, et nad ei, mm, ei võta meetmeid selleks, et olukorda parandada. üldiselt mm, sellel direktiivil on olnud positiivne mõju, aga tal on see mm, struktuurne probleem, mis on seotud just jõustamisega. jõustamine, rakendamine, need on keerulised küsimused, seda on siin juba mitmel korral mainitud ja meie leiame, et me peame olukorda lähemalt vaatama selles osas, et kuidas me saaksime seda direktiivi paremini rakendada. ja sellega seoses on seotud ka küsimus, et me peame vaatama, millised on need algpõhjused, mis tekitavad, põhjustavad hilinenud makseid. et miks ettevõtted eh, ei maksa ja millised oleksid tõhusad meetmed selleks, et paremini direktiivi rakendada ja selleks, et olukorda paremini mõista, siis minu osakond on tegelenud ka eh, info kogumisega, me oleme käivitanud, tellinud ka vastava uuringu, oleme nüüd uurinud eh, hilinenud maksete eh, kõige tavalisemaid põhjuseid, algpõhjuseid ja nii et saame selle kohta infot ja paljud teist siin mainisid ka ähm, finantskirjaoskust, see on ka Äh, üheks äh, probleemiks, et on, lihtsalt ei ole piisavalt äh, teadmisi, oskusi, ei ole piisavalt infot, ettevõtjad ei ole kursis kehtiva õigusega ja tingimustega ja samuti, et tegu on ka mm, halduspuudujääkidega. ja samuti selles uuringus vaadatakse milliseid meetmeid liikmesriigiti on võetud ja väga noh, huvitav oli siin kuulda näiteks Iirimaa kogemustest. et mida on võimalik ära teha selleks, et edendada seda hil-, ähm, õigeaegsete ähm, maksete kultuuri. ja siin oleme väga huvitavaid äh, tulemusi äh, näinud. üheks ettepanekuks on loomulikult see, et lühemad makseajad sisse viia, siis väga edukaks instrumendiks on olnud ka läbipaistvus tagada selles osas, kui ähm, kiiresti ettevõtjad oma arveid on maksnud. Äh, samuti sanktsioonide rakendamine, kohaldamine ettevõtetele samuti tagada äh, koolitus ähm, väikeettevõttele, teadlikkuse suurendamine ja samuti ähm, premeerida neid, kes õigeaegselt maksavad. see uuring tuleb peatselt ka äh, välja ja ma arvan, et äh, see annab meile Ehm, häid mõtteid selle kohta, kuidas me saaksime edasi töötada. ja ma arvan, et me peaksime siin olema äh, nutikad, äh, arvestades sellega, et äh, siin on tõesti rakendamine on keeruline, me peame ka vaatama, millised on sünergiad teiste poliitikavaldkondadega, siin juba mainiti ebaausaid kaubandustavasid näiteks ja meil ja meil äsja oli ka ettepanek ebaausate kaubandustavade kohta toiduainete tarneahelas, ähm, sealses ähm, õigusaktides ka käsitleti hilinenud makseid, nii et me peame tõesti olema loomingulised oma mõtlemises ja lähenemistes, et me peame vaatama ja tegema kõik selleks, et äh, maksmiskultuuri edendada. aitäh ja proua Krapini, palun. aitäh, seekord võin teha lühemalt. väga selgelt äh, on ka Iirimaa kogemusest, aga aruteludest äh, nähtunud. et äh, siin on tegu jagatud pädevustega äh, liidu tasandi ja liikmesriikide tasandi vahel, nii et siin on tihti ka valitsustel väga suur roll mängida õigusaktide rakendamisel. nii et liikmesriigi kohta negatiivsete näidete toomine ka võib-olla mõjutab olukorda, aga ma usun, et siin on ähm, paranduspotentsiaal olemas ja me kuulsime päris ähm, häid näiteid, miks mitte siis selline positiivne, äh, negatiivne nimekiri koostada. mina ka elasin kommunistlikus riigis, mina ei soovi enam kommunismi tagasi pöörata, aga turumajandus ei tähenda sugugi seda, et tugevama õigus peaks äh, kehtima, et äh, anarhia või kaos peaks äh, kehtima. ei, valitsus peab sekkima seal, kus olukord on ebavõrdne ja siin peab ka Euroopa Liit sekkuma. kui nüüd riik isegi oma kohustustega hakkama ei saa ja, ja tõepoolest ma siin Ähm, austusega suhtun äh, Itaalia ettevõtjatesse, kes rääkisid oma traagilistest kogemustest, et need, et see on ikkagi valitsuse vastutada ja komisjon peab seda kontrollima, mida valitsused teevad, kuidas nad suudavad rakendada õigusakte. jah, meil on ju ikkagi ühtne turg. aga öelda, et igaüks teeb, mida tahab ja tugevamad võidavad, ei, ei, meil on vaja ikkagi eetilisemat, õiglastel äh, võimalustel ja tingimustel rajanevat ühtset turgu. loomulikult on see keeruline, seda ütleb ka komisjon. kui me siin õigusakte vastu võtame ja, ja need kohalduvad äh, ettevõtjate vahelistes suhetes, siis me näeme, et tekib ebavõrdsus väikeste ja suurte äh, ettevõtete vahel me täna just äh, nõustusime sellega, et VKE-dele suunatakse veelgi rohkem raha, aga me peaksime tagama ka selle, et äh, liikmesriikides toetataks ka koolitusmeetmeid selleks, et äh, finantsidealast kirjaoskust ettevõtete seas näiteks parandada. aga me ei saa aktsepteerida seda, et, et tugevamad ettevõtted on paremal positsioonil kui väikesed. ja siin on meil tõesti äh, Äh, vägagi palju negatiivseid näiteid liikmesriikides, mis annavad meile palju mõtteainest. näiteks kui on tegu suurettevõttega ja kellel on ka palju allahankijaid, siis äh, ja kui tegu on hilinenud maksetega, siis äh, kuidas tagada see, et ka väikeettevõtjad saavad siis oma allhankijatel edasi maksta ja nii edasi ja nii edasi. ikkagi mm, oluline on see, et VKE-d ei satuks raskustesse, et nad saaksid oma töötajatelgi maksta. ja mina soovin kindlasti sellise muudatuse läbi suruda ja ma loodan, et ka komisjon meid toetab ja ma sooviksin tänada ka meie ettekandjaid, ma sooviksin ka et kõiki ettevõtjaid nende pühendunud töö eest tänada. et loomulikult ma ei soovi ka suurettevõtjaid välistada, me soovime ikkagi üheskoos tegutseda ja, ja me peaksime ka oma interrühmaga jõudma selliste lahendusteni, mis toimivad, sellepärast et sellepärast, et suurettevõtete ümber on justkui nagu väikeettevõtetest koosnev päikesüsteem ja oluline on ju ikkagi see, et suurettevõtted ähm, sõltuvad ju ka väikeettevõtetest, oluline on see, et väikeettevõtted saavad oma tooraineid või tooteid ähm, tarnida suurettevõtetele ja nii edasi, üks sõltub teisest, nii et aga igal juhul siin on meil väga palju ära teha ja suur tänu ka kannatusele eest. suur tänu, ütleb härra Sulik. Te süüdistate mind asjades, mida ma tegelikult ei ole öelnud, ma ei öelnud, et igaüks peaks tegema, mida ta soovib. me ei ela sellises Ehm, maailmas, kus on piimajõed ja pudrumäed. ja kui midagi ei õnnestu, siis te ja arvate, et äh, töötate välja ühe eeskirja ja kõik õnnestub. ei, me peame tagama selle, et äh, kehtivaid ähm, eeskirju õigesti rakendatakse, et need toimiksid. me kuulsime komisjoni esindajalt, et komisjon võib äh, sekkuda, kui tekivad sellised olukorrad, nagu me kuulsime siin Lõuna-Itaalia ettevõtjatelt. miljardid äh, eurod äh, ju liiguvad Euroopa Liidu tasandi ja liikmesriikide vahel, nii et me peame ikkagi neid õigusakte rakendama. ja kui Euroopa Liit avalikule sektorile raha suunab, siis ta peab ju ka kontrollima, mida selle tehakse, on täielik illusioon kui me eeldame, et kui praegustest eeskirjadest kinni ei peeta, et siis loome uued eeskirjad, et küll neist kinni peetakse, see niimoodi ei toimi. ja viimane märkus eh, proua Mertenile. ma ei usu, et te peaksite sotsialismi sisse viia, te olete selleks liiga noor, et seda kogevad, et oleksite kogenud. aga tee põrgusse on sillutatud heade kavatsustega ja ma arvan, et me kõik soovime elada paremas maailmas, aga kõike ei saa lihtsalt reguleerimisega lahendada. see on pettekujutelm. see, kui ähm, Euroopa Liit on võlgu miljardeid ja siis lihtsalt luuakse ähm, mingisugused uued eeskirjad, see ei toimi nii. reaalne elu mõne aja pärast kindlasti näitab, et see niimoodi ei toimi. suur tänu et see nüüd ei olnud vist küll nagu päris küsimus, et ähm, ja me kuulsime siin äh, teises voorus äh, vägagi muljetavaldavaid äh, kogemusi sellest, kui halvasti võivad asjad minna või ka kui hästi, nii nagu kuulsime Iirimaalt. nii et ma sooviksin tänada kõiki meie paneliste, soovin teile palju edu ja te kuulsite Euroopa Komisjonilt, et vajalikud sammud võetakse. suur tänu teile kõigile, et tulite siia, suur tänu ka äh, parlamendiliikmetele ja ka komisjoni esindajatele ja sellega ma arvan, et me võime selle kuulamise lõpetada. ja see on ka meie kohtumise viimane päevakorrapunkt enne äh, suvepuhkust. suur tänu sekretäriaadile tehtud töö eest viimastel kuudel ja esimees tänab sõbralikult ka tõlke. suur tänu teile. ja soovin teile kõigile väga ilusat suvepuhkust. aitäh teile, kohtume augustis